Good afternoon. tere, lugupeetud daamid ja härrad. palun võtke istet. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud liikmesriikide parlamentide liikmed, palun võtke istet. ja ma palun teie tähelepanu oleks hea, kui me saaksime tööga pihta hakata, et äh, meie ajakavast ikka kinni pidada, nagu ikka. ja veelgi tähelepanelikumalt aega suhtuda kui varem. täna pärastlõunal on meil plaanis kaks arvamuste vahetuste vooru kõigepealt kolmas voor, mis käsitleb andmekaitset ja õiguskaitsega seotud väljakutseid ja neljas arvamuste vahetuste äh, voor, mis käsitleb volitatud andmete töötlejaid ja vastutavaid töötlejaid era- ja tööhõivesektoris. aga äh, meil on siin ka meie arvamuste juhatajad, kõigepealt härra Dmitrius Trutsas ja härra Jean Kelly lisaks äh, arvamuste juhatajatele äh, on äh, teie ees praegu Euroopa Komisjoni asepresident, kes vastutab väga tähtsa portfelli eest, põhiõigused ja õigusküsimused. ja seetõttu on proua Reding on olnud väga tähtsal kohal kogu selles protsessis, tema on teinud algatusettepanekud nii direktiivi ettepaneku kui ka määruse ettepaneku kohta, mis käsitlevad andmekaitset. rääkisime sellest juba täna hommikul ja räägime sellest teemast ka täna pärastlõunal ja homse päeva jooksul. täna pärastlõunal äh, kõigepealt avab meie arvamuste vahetuse vooru äh, proua asepresident Vivian Reding, pärast seda on meil võimalus esitada küsimusi, omapoolseid seisukohti, kes soovivad seda teha, siis äh, tõstke käed, andke märku, äh, et me saaksime teie nimed kirja panna. ja pärast proua Redingi ettekannet anname sõna äh, nii paljudele liikmetele kui vähegi võimalik. proua Reding, teil on nüüd sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja lugupeetud daamid ja härrad, austatud liikmesriikide parlamentide liikmed, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. kõigepealt äh, tahaksin teile öelda, et äh, meie kohtumise päevakord äh, siin Euroopa Parlamendis on väga muljetavaldav, tõesti tõsised tööpäevad on meil plaanis selleks, et teha kõike seda, mida on vaja teha koondamaks kodanike valitud esindajad kellel on vastutus äh, kodanike heaolu eest äh, siia ruumi koos nende inimestega, kes vastutavad toimiva majandusruumi eest. olgu siis tegemist äh, liikmesriikide parlamentide esindajatega või Euroopa Parlamendi liikmetega, nendel on kõigil oma koht. tänane arutelu on uue etapi alguseks andmekaitse arengus Need teemad, mille olete valinud meie arvamuste vahetuste voorudele, on äh, tõesti meie uute andmekaitse eeskirjade keskmes, käsitletakse meie peamisi põhimõtteid, äh, üksikisiku kaitse, äh, majanduse kaitse, õiguskaitsega seotud ülesanded tõhususe tagamine, järjepidevuse tagamine, kõik need teemavaldkonnad on tähtsal kohal ning äh, nüüd me peaksimegi välja mõtlema äh, omapoolsed lahendusettepanekud nende teemavaldkondade jaoks. teema, mille olete valinud äh, arvamuste vahetusele, on tõesti suurepärane, seda ei oleks saanudki paremini valida. usalduse loomine üleilmastunud maailmas on kõige olulisem osa meie püüdlustest. nagu te teate, siis andmekaitsega seotud eeskirjad pärinevad üheksakümne viiendast aastast. interneti, tegemist oli nii-öelda interneti eelajaga ainult, ainult üks protsenti meie elanikkonnast oli internetiga ühendatud ja pilved tähendasid meile ainult Äh, õhumoodustisi ja nüüd, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on olukord hoopis teistsugune, on tekkinud hoopis teistsugune majandus ja isikuandmed on muutunud oluliseks ressursiks. Äh, andmete turg üha kasvab, kasvab nelikümmend protsenti aastas ja seda kogu maailmas nii et äh, andmeid võib pidada selle uue digitaalse majandusruumi valuutaks. ja nagu iga valuuta, Äh, siis äh, ka äh, andmete valuuta selleks, et olla edukas, peab voogama vabalt ja meie oleme püüdnud luua ühise ees-, reeglistiku kogu ühtse turu jaoks ja nagu te teate, et tagada vaba voog, valuutavoog, on vaja ühte väga olulist elementi, usaldust. ainult äh, siis, kui tarbijad usaldavad, et neid enda, nende andmeid kaitstakse, nad äh, usaldavad oma andmeid äh, äriettevõtetele ja ametivõimudele. lugupeetud daamid ja härrad, usaldust aga napib seitsekümmend protsenti meie kodanikest usuvad, et nende isikuandmeid, mis on edastatud ettevõtetele, võidakse kasutada mitte sihipärasel otsta-, otstarbel. ja kui meil ei õnnestu seda olukorda muuta, kui me ei suuda luua usaldusväärseid, järjepidevalt rakendatud eeskõrju, mis muudavad meie andmed turvalisemaks, odavamaks ja mis tekitavad tarbijatest usaldust, siis seisame me silmitsi tõsise probleemiga digitaalne siseturg sellisel juhul seiskub ega arene mitte nii, nii nagu see võiks areneda. ja digitaalne siseturg äh, on väga suure potentsiaaliga, võtame näiteks äh, siin äh, pilvandmetöötluse. seal on mitmeid võimalusi peidus ja see mõjutab, võib mõjutada meie SKT-d saja tuhande miljardi euro võrra kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ja meie püüame anda endast parima selleks, et tõkkeid kõrvaldada sel teel, sellelt teelt ja üheks tõkkeks on inimeste arvamus, et uue tehnoloogia kasutamisega kaasnevad täiendavad riskid. ja kui ma räägin siin tehnoloogiast, siis ma mõtlen, et seda ei usalda tarbijad, kes tunnevad muret oma isikuandmete pärast ja ettevõtted, kes äh, samuti tunnevad muret oma äh, kaugserveritele talletatud äh, andmete pärast. nii et usaldus on kõige suurem probleem, millega me peame tegelema. ja seetõttu olemegi teinud ettepaneku äh, ajakohastada meie andmekaitse-eeskirju ja kui me tahame seda uut digitaalajastut äh, arendada, hoogustada, siis äh, tuleb nende eeskirjadega tegeleda kiiresti ma tahaksin tänada Kodanikuvabaduse komisjoni selle eest, et see teema on valitud parlamentidevahelise kohtumise teemaks sel aastal ja tahaksin tänada äh, kodanikuvabaduste komisjoniga väga tihedate äh, tähtaegade kehtestamise eest äh, härra äh, ja meie raportööride lähenemine on andnud meile lootust, et me jõuame Iiri eesistumise lõpuks poliitilise paketi osas üksmeelele. ettevalmistustöid tehakse tõsiselt juba ka Küprose eesistumise ajal tervitan teist töödokumenti ja ootan juba ka põnevusega lähikuudel esitatavaid raporti projekte. see võimaldab meil veelgi kiiremini läbirääkimisi pidada. kinnitan teile, et Euroopa Komisjon on valmis täiel määral toetama nende toimikute käsitlemist, me oleme valmis toetama parlamenti, oleme valmis toetama nõukogu äh, Äh, kõik selle nimel, et me ühiselt äh, saaksime kujundada oma andmekaitse eeskirjad selliseks, et need sobiksid kahekümne esimese sajandi reaalsusega kokku. ja tänane kohtumine on väga asjakohane selle eesmärgi seisukohast. Euroopa Parlament on esitanud meile mitmeid küsimusi, teie küsimustele on vastatud, küsimused on saanud kirjalikke vastuseid, aga selleks, et meie arutelusid sisse juhatada, tooksin siin mõningad nendest küsimustest veel välja. loomulikult on meie liikmesriikide parlamentide jaoks olulised, äh, oluline reformipaketi ja liikmesriikide õigustiku suhe. Te olete küsinud, miks on Euroopa Komisjon teinud määruse ettepaneku ja mitte direktiivi ettepaneku. vastan teile selgelt. oleme teinud ettepaneku määruse kohta sellepärast, et see on ainukene võimalus saavutada püstitatud eesmärke. ainult sellisel moel saame vältida ühtse turu killustatust ning ainult sellisel moel saame tagada andmekaitse eeskirjade tõhusa rakendamise kõikjal. üheksakümne viienda aasta direktiivi tulemuseks on, oli kakskümmend seitse erinevat ja sageli vastuolulist andmekaitse eeskirjade kogumit. on erinevaid nõudeid, erinevaid standardeid, mis on tekitanud täiesti ebavajalikku, vajalikku bürokraatiat ja ebavajaliku administratiivse koormuse, see õõnestab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, Euroopa ettevõtted juba aastaid tänase päevani kurdavad nende raskuste üle, kardavad nende kulude üle, mis kaasnevad sellega, et nad peavad pidama kinni kahekümne seitsmest erinevast eeskirjastikust, tegutsedes kogu siseturul nii et kõikjal otsekohald-, otsekohaldatav määrus vähendaks bürokraatiat, tekitaks suuremat õiguskindlust ja looks ühtlustatud eeskirjade kogumi ja tekitaks piirideta avatud siseturu ma olen ka teadlik nendest aruteludest, mis toimuvad äh, andmete töötlemise teemadel äh, era- ja avalikus sektoris, et kas peaks äh, neid kahte sektorit eristama selles valdkonnas siinkohal ma ei ole teinud mingisuguseid väga uuenduslikke ettepanekuid. üheksakümne viienda aasta direktiivis juba ei eristatud erasektorit ja avalikku sektorit. nii et tegelikult mingisuguseid põhjapanevaid muutusi me siin ei ole ette näinud ava- ja erasektori äh, eristamine ei ole sugugi mitte kerge ja tehnoloogilised äh, uuendused äh, muudavad selle valdkonna üha ähmasemaks. ma võin tuua teile ühe näite. kui kohalikud, kohalik omavalitsus saadab oma isikuandmed ähm, pilvkandjatele, kaugserveritele, äh, mida haldavad, äh, e-, haldab eraettevõte, kus äh, siis lõpeb erasektor, kust algab avalik sektor ja vastupidine, vastupidi. see on väga huvitav küsimus juristidele, kuid eraettevõtete jaoks ei ole see sugugi mitte nii lihtne ja selge küsimus. kas see tähendab siis, et ükskõik milline liigitamine pole siin asjakohane. sugugi mitte. on siiski äh, juhtumeid, mille puhul tuleks eristada erinevaid valdkondi. Äh, on selge, et avalikud äh, organid lähtuvad avalikust huvist andmeid töötledes, mitte lähtudes nõusoleku põhimõttest, maksustamine näiteks ja nii edasi määruses on välja toodud valdkonnad, kus on põhjendatud lähtuda teistsugustest alustest. kuid avalik sektor peab üldiselt kinni pidama samadest äh, põhimõtetest, äh, eesmärgipiirangutest, äh, tuleb lähtuda lõimitud eraelu kaitsest ja nii edasi ja nii edasi Need põhimõtted on olulised nii erasektoris kui avalikus sektoris, neid ei saa pidada iseenesestmõistetavaks, selle kohta on meil mitmeid näiteid juba reaalsest maailmast. kui ei ole eeskirjad äh, seadustes äh, paika pandud, siis ei pruugi ka avalik sektor äh, pidada kinni andmekaitsega põhimõtetest. liikmesriikide parlamentidel on kogu selles protsessis tähtis koht. meie määruse ettepanekus on välja toodud valdkonnad, mis on väga delikaatsed liikmesriikide jaoks ja mille üle saab otsustada liikmesriikide seadusandlikul tasandil. näiteks, kuidas saavutada tasakaal andmekaitse ja sõnavabaduse vahel ja millised avalikud huvid muudavad andmete töötlemise õiguspäraseks. niipea, niikaua kui liikmesriigid peavad kinni määruses kehtestatud üldpõhimõtetest, võivad nad nendes valdkondades vastu võtta või isegi peavad nendes õiguses, valdkondades vastu võtma öö, oma öö, seadusi, oma õigussätteid, näiteks sõnavabaduse kohta. minu meelest on see põhjendatud, sellepärast et määruses on ära välja toodud liikmesriikide jaoks eriti delikaatsed valdkonnad ning nendes valdkondades tuleks jätta pädevused ka liikmesriikidele. liikmesriikide parlamendid on küsinud ka, milline on komisjoni roll ja millise, milline on liikmesriigi ametivõimude roll. mis puudutab komisjoni rolli, siis ma olen täiesti teadlik sellest, et paljud teist tunnevad muret komisjoni volituste pärast, delegeeritud või rakendusaktide kasutamise pärast. rõhutan teile, et määruse ettepanek on koostatud äh, täiesti teadlikult, nii et see oleks tehnoloogiliselt neutraalne nii-öelda. nagu te teate, väga raske on äh, koostada määrust, määruse koostamine võtab kaua aega ja see ei saa asuda üleöö äh, määrust muutma, kui äh, tehnoloogia arengus on toimunud hüpe. niisiis, tehnoloogia arengu ja tehnoloogia arengut tuleb soodustada, mitte takistada ja meie määrus peaks olema piisavalt paindlik, võimaldamaks ähm, innovatsiooni ja muutuvaid äh, tarbijaharjumusi. sellepärast ongi teksti sisse toodud äh, need äh, delegeeritud aktid ja rakendusaktid, rakendusvolitused, me peame aga tagama seda, et, et määruse sätteid saab rakendada äh, ka tulevaste tehnoloogiate puhul, ilma et me peaksime hakkama jällegi algusest peale määrust muutma. ja Lissaboni lepingus on sellised delegeeritud ja, ja rakendusaktid äh, üheks võimaluseks. ma arvan, et põhimõttelisi vastuväiteid tegelikult delegeeritud aktidele olla ei saa aga äh, delegeeritud akte võib olla ka erinevat sorti, debatti ja selles osas oleme me valmis teiega arvamusi vahetada, me oleme valmis üle vaatama, kui, milline peaks olema delegeeritud aktide äh, reguleerimisala ja arv ja me oleme valmis piirduma ainult selliste delegeeritud aktidega, äh, kus äh, on tulevast tehnoloogia arengut silmas pidades paindlikkus möödapääsmatu tahaksin kuulda, millised oleksid teie arvamused äh, selliste tulevikku suunatud volituste äh, küsimuses äh, ja milliseid alternatiive te neile välja pakuksite? selleks, et teid selles mõtteprotsessis aidata, ütleksin ma, et üksikasjade eeskirjade paikapanemine seadusandlikes dokumentides tähendab seda, et igasugune paindlikkus kaob kui me jätame liiga palju asju liikmesriikide otsustada, siis äh, kaotame silmist selle eesmärgi, et me tahaksime, et meil oleks avatud turg ja kõikide jaoks võrdsed tingimused äh, sek-, kolmandaks, äh, sektorist lähtuv lähenemine muudaks meie seadusandliku maastiku veel keerulisemaks, mitte lihtsamaks, mis on meie eesmärk, ja käitumisjuhenditest ei piisa selleks, et killustamist vältida meie turul aga sellegipoolest olen valmis vaatama läbi kõik delegeeritud aktide ettepanekud, analüüsima, kas need on tõesti vajalikud või tuleks leida mingisugune muu lahendus. teine element. millised on suhted komisjoni ja liikmesriikide andmekaitseasutuste vahel? liikmesriikide andmekaitseasutused jäävad loomulikult meie andmekaitse eeskirjade rakendamise alustaladeks see on meie valik. sellepärast, et oleksime võinud ka loogilises siseturu arenguprotsessis otsustada ühe keskse ametivõimu kasuks kogu siseturu jaoks. mina otsustasin äh, mitte seda teha. mina otsustasin, et vastutus peab jääma liikmesriikide andmekaitseasutustesse, kes äh, voolujoonestavad äh, oma tööd teiste andmekaitseasutustega teistes liikmesriikides. see muudab nende arvamused äh, mõjukamaks, tagab samal ajal äh, ühtlustatud lähenemise kõikide äh, Euroopa öö, tasandiga seotud küsimuste osas, üldistes andmekaitsega seotud küsimustes. üksteist aidates andmekaitseasutused tugevdavad ka oma sekkumus, sekkumisvõimet. üksteise hindamine, võttes arvesse tuhande viiesaja andmekaitse äh, töötaja äh, arvamust, e-, äh, ekspertteadmisi, see on tõesti vägagi mõjuv ja see on tugevaks kaaluks ähm, arvamuste vahetustes äh, valitsustega, komisjoniga ja ka ärimaailmaga. komisjoni roll selles järjepidevuse mehhanismis on üsna selge. meie rolliks on olla viimase astme instantsiks. meie oleme ainult äh, häda abi ja lahenduse pakkuja ja meie ülesandeks on kontrollida, kas äh, liikmesriikides äh, vastu võetu Äh, ei ole kooskõlas Euroopa, on kooskõlas Euroopa tasandi andmekaitse eeskirjadega. siinkohal äh, me ei äh, tee mingisuguseid uuenduslikke ettepanekuid, selline mehhanism on olemas juba ka teistes poliitikavaldkondades, näiteks telekommunikatsiooni valdkonnas on see juba ennast tõestanud. komisjonil pole vähimatki kavatsust saada meie supp IPRA riiklikuks andmekaitseorganiks, see ei ole meie ülesanne, see ei saa kunagi meie ülesandeks ja individuaaljuhtumite lahendamine on andmekaitseasutustele koha peal ainult siis, kui mõned individuaaljuhtumid tekitavad üldisemat laadi küsimusi, võib tekkida vajadus kus äh, viimase instantsina, äh, viimase vahekohtunikuna äh, peaks ka komisjon sekkuma, aga see peaks olema ennekõike erand ja kohe kindlasti mitte reegel. veel üks oluline küsimus, mille liikmesriikide parlamendid on tõstatanud, on direktiivi ja määruse küsimus minu arvates ja ka ma usun, et Euroopa Parlamendi arvates direktiiv ja määrus, nende läbirääkimised peaksid toimuma paketina. meie kodanike vabadus ja äh, julgeolek on ühe medali kaks külge, need on kaks poliitilist eesmärki, mida me tahame saavutada äh, reformides Euroopa andmekaitse eeskirju kaks aastat toimusid läbirääkimised kõikide huvigruppidega, sealhulgas liikmesriikide ametivõimudega ning selle tulemusena saime me aru, et praegused eeskirjad, mis on kirjas nõukogu raamotsuses, ei ole piisavad. meil on mitmeid eeskirju, mitmeid erinevaid õigusi, vahendeid ning äh, on selge, et selline süsteem ei soodusta sujuvat teabevahetust liikmesriikide vahel ja liikmesriikide sees. me lähtume kahe tuhande kaheksanda aasta nõukogu raamotsusest, seda, selle kavatseme asendada uue direktiiviga ja see kehtib, raamotsus kehtib ainult piiriülese andmetöötlemise kohta ja siit tekib kohe teine küsimus, miks me oleme sellele piiriülesele andmete vahetusele lisanud ka piiri, liikmesriigi sisese, riigisisese andmevahetuse huvigruppidega konsulteerides jõudsime me järeldusele lõpuks, et neil on õigus. politsei ja õiguskaitseorganid ütlesid meile üsna selgelt välja, et nemad ei erista riigisisest ja piiriülest andmetöötluse ja ei ole sugugi mitte selge, et ja ette teada, äh, kas äh, ühes riigis kogutud andmed äh, edastatakse hiljem teisele liikmesriigile või mitte. ja väga raske on õiguskaitseorganitel oma igapäevatöös neid kahte valdkonda lahus hoida. kui kasutatakse liikmesriigi andmebaasi õiguskaitse valdkonnas, siis selles on liikmesriigis kogutud isikuandmeid ning samuti ka teistelt liikmesriikidelt saadud isikuandmeid ja kui oleks kaks erinevat andmebaasi nende andmete jaoks, sellepärast ei oleks mõistlik, need andmed kuuluvad kokku ning poleks piisavalt tõhus äh, ka rakendada erinevaid andmekaitse eeskirju äh, andmete kohta, mis on kogutud ühte andmebaasi. ja piiriüleste andmetöötluse ja riigisisese andmetöötluse eraldamine on väga kunstlik vabaduse ja õiguse, õiguskaitse tagamine äh, kriminaalvaldkonnas äh, on väga keeruline ja ka kurjategija mõiste võib olla väga, väga erinev. Äh, tema kõik andmed selle kohta on koondatud EKRISE süsteemi ja äh, liikmesriikide äh, andmed äh, seeläbi muutuvad kohe piiriüleseks andmeks ja politseinik isegi ei pruugi teada, kas andmed on liikmesriigist pärit või piiriülesed andmed. kui me kuulasime ära, mida politsei ja, politseil ja julgeolekujõududel ja kohtunikel öelda oli, otsustasime, et neid kahte valdkonda ei ole mõtet enam lahus hoida. seda lähtudes samadest põhimõtetest nagu aluspõhimõtted kogu direktiivi jaoks ja määruse jaoks, me tahame lihtsustamist, me tahame sujuvat andmevahetust, me tahame kergemat koostööd õiguskaitse valdkonnas. mõned liikmesriikide parlamendid on Äh, esitanud vastuväited äh, selle vastu, et liikmesriigid peavad nüüd üle vaatama rahvusvahelised kokkulepped, mille nad on sõlminud enne selle direktiivi elluviimist. ja nad on küsinud, et kui, mida teha siis, kui sellised rahvusvahelised lepingud, kokkulepped ei äh, sobi kokku uue direktiiviga siin selles osas on alusleping üsna selgesõnaline. liikmesriikidel on kohustus tagada oma kahepoolsete lepingute kooskõlastus äh, meie äh, aluslepingutega ja direktiividega ning nad peavad äh, astuma kõik vajalikud samm, sammud, et vastuolud kõrvaldada. nii palju siis juriidilistest aluspõhimõtetest, aga kuidas seda siis praktikas ellu viia? see on äh, ühise usalduse, liikmesriikide vahelise usalduse al-, alustingimuseks, et aluslepingutest kinni peetakse ning andmete edastamine kolmandatele riikidele erinevates liikmesriikides äh, lähtuvalt erinevatest eeskirjadest ei aita kaasa su-, sujuva koostöö tagamisele. protektsionistlikumad äh, liikmesriigid Äh, võib-olla ei saada oma andmeid edasi väiksema kaitsetasemega liikmesriikidele, sellepärast et äh, kaartlased ja andmed liiguvad kaugemale. kui me tahame, et Euroopa Liit toimiks, siis me tahame, et äh, meie andmete edastamine oleks sujuv ja seda julgeoleku põhjustel ma mõistan loomulikult, et juba olemasolevate lepingute ülevaatamine on, on halduskoormuseks ja sellepärast äh, direktiivis on ette nähtud viieaastane ülevaatamise periood ja see on palju pikem periood kui see kaheaastane jõustamiseks ette nähtud äh, ajavahemik. samuti on jäetud võimalus äh, ülekandmisteks, mis on kohe vajalikud äh, äh, sellistes küsimustes, ähm, mis on äh, riigi julgeoleku seisukohast olulised. operatiivsed vajadused, konkreetsed operatiivsed vajadused, neid peaks saama ka tulevikus arvesse võtta ma näen, et juhataja siin juba murelikult vaatab eh, ot-, mulle otsa ja siis jälle oma päevakorda. Eh, nii et lugupeetud juhataja, ma soovin ka hiljem teie küsimustele vahetada, vastata ja olen selleks eh, valmis, suur tänu! aitäh, volinik Reding. jah, teil on tõesti õigus, täna hommikul me suutsime ajaga toime tulla jääda ajapiirangute sisse ning loodame, et ka pärastlõunal saab see nii olema. nüüd enne kui me läheme kahe eh, vooru juurde, mis meil täna ees on, on meil siin üks aruteluvoor, küsimuste ja vastuste eh, voor ning meil on tulnud kuus, kuus palvet sõnavõtuks, nii et ma teen ettepaneku selleks, et me ajagraafikust kinni eh, pea, pidada saaksime, siis igaüks saab ainult kaks minutit selleks, et oma küsimus esitada ning kõigepealt Rootsi Riksdagi, Rootsi parlamendi ähm, esindajale härra Bolling, kas te olete siin? Eh, aitäh. suur aitäh võimaluse eest teid kuulata ja diskussioonis osaleda. mõne sõnaga direktiivist Te viitasite siin kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võetud raamotsusele ja rääkisite isikuandmete kasutamisest politsei poolt piiriüleses koostöös. uues raamotsuses, seega uues direktiivis on sätestatud samuti liikmesriikide vahelise infovahetuse võimalus. Rootsi Riksdag on aga seisukohal, et see on vastuolus lähimusprintsiibiga. meie Rootsis oleme arvamusel, et tegemist on rahvusriikide vastavate organite pädevusega, sest me ei tohiks minna vastu olla lähimuse põhimõttega ja vastaval sellises olukorras ei saa me ju tegelikult lubada, et siseriiklikud õiguskaitseorganid kõrvaldatakse või taandatakse nende õigustest. kahe tuhande kümnenda aasta novembris, sellest polegi nii ammu enam tagasi, kui me puutusime kogu konkreetsete olukordadega, kas teie ei leia, et viimase kahe aasta vältel ei ole olnud piisavalt aega selle küsimusega sügavuti minna? aitäh! härra Gerhard Reichenbach, palun, Saksamaa Bundestagist. aitäh! kõigepealt tahaksin põhimõtteliselt toetada teie põhimõttelist eesmärki olen kindel, et on oluline, et määruse vastuvõtmine tagab ühtlustamise võimalikult kõrgemal tasemel. ka meie Saksamaa põhiseaduskohus on viidanud sellele, et siseriiklike tasandi kõrget taset ei tohi määrusega mitte mingil juhul küsimärgi alla seada. kuid mul on siiski kaks küsimust. esiteks kas te näete järgnevate, järgneva paketi menetlemise raames, kui me räägime direktiivist ja määrusest, e, seda, et e, see pakett lihtsustab e, politsei ja õiguskaitseorganite omavahelist koostööd või tuleks neid dokumente võtta vastu ajaliselt lahus olevalt. ja teiseks ja mida see dokumentipaketi vastuvõtmine toob endaga äh, kaasa Safe Harbor dokumenti rakendamise puhul, sest niisugune kokkulepe on sõlmitud näiteks Saksamaa Liitvabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahel ja me puutume kokku äh, olukorraga, kus Ameerika Ühendriikides kasutatakse andmeid, mis on kogutud ka Saksamaa Liitvabariigis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis. kolmandaks, kuidas te kujutate endale ette, et nõusoleku andmise õigust ja kohustust oleks võimalik läbivalt rakendada? kui me räägime artiklist üheksateist, eh, siis eh, te viitate seal eh, vaidlustamisõigusele kuidas äh, see praktikas peaks välja nägema ja tegelikult pole selge, kas me peame silmas nõusoleku andmise menetlust või vaidlustamise õigust. põhimõtteliselt aga ma toetan teie valmisolekut selle dokumendipaketi taseme, taseme kaudu tagada senine kõrge andmekaitse tase, aitäh! härra de la Serna, palun aitäh! aitäh ka selle eest, et ma sain siin sõna. tänan ka selle initsiatiivi eest seda istungit siin korraldada. tahaksin öö, äh, öelda järgmist. me püüame laiendada meie tegevusraamistikku, me eh, soovime, et riikide julgeolekuorganitel tekiks eh, võimalus andmetele juurde pääseda. minu arvates seisneb siinkohal probleem selles, et et vastav regulatsioon nendes dokumendi eelnõudes puudub. see on oluline, kui me arvestame erasektori huve, kui me arvestame uurimistegevust, see puudutab isikuandmeid. minu arvates ei ole piisav nii nagu see praegu on määruses ette nähtud, eh, sest et see ei ole sõnastatud piisava täpsusega. see muudab eh, nende eraettevõtete tegevuse väga keeruliseks, eriti kui me räägime kui me räägime ettevõtetest, kes tegelevad eh, eraviisilise juurdlustegevusega. minu arvates tuleks nende kohta sisse siia ka, sisse seada ka vastav register. me peaksime sisse viima ka nõu-, nõutavuse kriteeriumi, et e, otstarbekuse kriteeriumi, proportsionaalsuse kriteeriumi ja need ka vastavalt e, dokumendipaketis sõnastama sest minu arvates eeskätt määruses on palju ebamääraselt sõnastatud mõisteid. aitäh. Euroopa Parlamendi liige, palun, härra Ensio. În primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei vicepreședintă Reding pentru expunere. Aitäh, tänan proua volinik Redingut tema sõnavõtu eest tahaksin rõhutada, et see, millest te siin rääkisite, on momendid, mida ka meie toetame. ja me muidugi püüame uue seadusandliku paketi kaudu neid ka ellu rakendada, kuid ma tahaksin viidata siin ühele momendile, mis on minu arvates väga oluline. ilma selleta ei ole võimalik äh, üldse andmetöötlust ja andmekaitset tagada, on oluline äh, et koostatud ja moodustatavad andmebaasid oleksid turvalised ja et nende ähm, Nendele andmepanku valitseks vastavatasemeline kaitse ja ma leian, et niisuguses seadusandluses tuleks ette näha nende andmebaaside mm, kaitse äh, ja eh, ees ette näha ka sanktsioonid eh, sel puhul, kui nende andmebaaside turvalisust ei tagata. võib-olla praegu eh, proua volinik, oleks just käes õige moment, et paralleelselt selle andmekaitsepaketiga mõelda ka konkreetsemalt selle üle, kuidas tagada niisuguste andmebaaside turvalisus, kuidas astuda juba ennetavalt selle turvalisuse nimel vastavaid samme Konstantin von Nuts, palun Fundestagist. aitäh aitäh, proua volinik, teie sissejuhatajate märkuste eest. ma olen teiega nõus, et eh, usaldus on andmekaitse ja isikuandmete puhul erakordselt tähtis eeldus. see on eeldus selleks, et et Foorum Shopping ja muud analoogsed asjad, millega oleme viimastel aastatel kokku puutunud, saaksid ka tulevikus oma suure võimaluse, aga mina tahaksin teada. kuidas me saame selle paketi menetlemise käigus tagada andmete turvalisuse momendi ja, või kuidas me saame selle kõrvale jätta. on ju oluline, et kui me räägime kodanikuühiskonna organisatsioonidest ja nendest, kes tõepoolest teevad suuri jõupingutusi andmekaitse nimel, et neil oleks tõepoolest vajaminev usaldus eh, selle dokumendi eh, paketi väljatöötamise suhtes, sest eh, praegusel kujul mulle tundub, ei ole säärane usaldus sugugi tagatud, aitäh. härra Lopes, palun. aitäh. aitäh ka proua Reding teile, mul on üks küsimus miks meil on nüüd see pakett siin, äh, vaatamata sellele, et on all ka äh, lennureisijate ja reisijate isikuandmete küsimus juba läbi vaadatud, miks me teeme neid asju vastupidises järjekorras? kui me äh, räägime töödokumendist, töörühma dokumendist, mis tegeles samuti nende kahe paketi dokument, kahe pak-, nende kahe paketti kuuluva dokumendiga, siis äh, jääb see ebaselgeks, sest mina isiklikult ei usu, et äh, direktiivi ettepanek äh, tõepoolest kajastab kõiki neid momente, mis on juba sätestatud Ameerika Ühendriikidega sõlmitud isikuandmes, isikuandmete salvestamise ja üleandmise kohta, kui me räägime reisijatest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 Äh, me tõepoolest äh, räägiksime selgeks need tundlikud reisijate andmed ja me tagaksime ne nende reisijate huvid ja õigused ja on väga kummaline, et me äh, kõigepealt sõlmime niisuguse lepingu, rikume isikuandmete kaitset ja nüüd me jõuame siis niisuguse kahe paketi ja selle direktiivi juurde, mille puhul ma ei ole päris kindel, et me suudame siiski tagada tagada selle isikute andme, eeskätt aga reisijate andmekaitse. jah, loomulikult te soovite siin ühtlustada asju, mida me pole omavahel rahvusparlamentides üldse veel selgekski rääkinud. proua Reding, nüüd on sõna teil ning ma paluksin, et te jääksite ajagraafikusse, nii et kõik oma vastused saaksite järgmise kümne minuti jooksul ära teha aitäh, kas te näete siis, kuidas Euroopa Parlamendis töötakse? ma katsuge oma ministritega sedasama kodus teha. kuid äh, mis äh, nüüd puudutab neid küsimusi, siis te näete, et meie oleme siin võtnud kasutusele direktiivi, toonud äh, selle määrusesse selleks, et kil-, killustamist vältida ning et meil oleks äh, ühe äh, maailmajao jaoks ühesugused eeskirjad, niimoodi et meie ettevõtted saaksid äh, ühtse siseturu välja kujundada ning et meie kodanikud teaksid, et meie, nende andmed on kaitstud ükskõik, kus kohas nad tegutseksid Euroopa Liidus me ei ole raamkokkuleppega seda teinud, me ei ole seda viinud määrusesse tunnistades seda, et raamkokkulepe, mis puudutab julgeolekuteemasid äh, ning õiguskaitseteemasid, et see puudutab samuti ka teatud äh, tervet rida äh, riiklikke tundlikke küsimusi, mida peab riikliku õigusega reguleerima ning seda saab teha ainult direktiivi kaudu ning see oli ka üks põhjuseid, selleks, et subsidiaarsuse küsimust kaitsta ning selleks, et mitte sattuda konflikti riiklike kriminaalõigustega. ning seetõttu me ei pannud, ei jätnud seda määrusesse, vaid jäime direktiivi juurde ning samuti tahaksin ma teile muide öelda seda, et uus Lissaboni leping ei äh, tee mingit vahet andmekaitse puhul era- või avaliku sektoriga või siis kaubanduslike äh, kaubanduslike äh, õiguskaitsega või teiste küsimustega. isi, üksikisikute andmekaitse on tagatud samamoodi ning täpselt samamoodi on ka põhiõiguste hartas kirjas. seal on ette nähtud kõik horisontaalsel tasandil mis puudutab nüüd kaitsetasandit erinevates liikmesriikides ning kas me oleme võtnud seda ka arvesse, kas meil oleks olnud parem, kui me oleksime eristanud määruse direktiivist ning mina ütlesin väga selgelt seda juba välja ning seda ka põhjusel, et et horisontaalsel tasandil lepingus ning ka hartas ei ole võimalik äh, võtta arvesse ühes osas üksikisiku õigusi ning mitte võtta arvesse seda ka teises teises valdkonnas, see kõik käib äh, määruse kaudu, tegemist on ühtse paketiga ning me peame seda selle paketi juurde ka jääma ning jah, tõesti, me oleme proovinud äh, määruses, äh, määrust muuta, teha ettepaneku, mida mõjutaks äh, kõige kõrgem kaitsetasand meie liikmesriikides, mitte madalaim kaitsetasand sellepärast et meie seisukoht on see, et isiklikute andmekaitse peab olema väga tugevalt reguleeritud ning siis need äh, safe harbor, selles osas samuti ei muutu mitte miski, see jääb kõik alles, nõusolek nõusolek on kõige aluseks äh, andmete, äh, andmete töötlemisel, kuid äh, see peab olema tõeline nõusolek, see peab olema teadlik on nõusolek, see ei tohi olla vaiki, vaikimisi nõusolek, nii nagu me oleme siin ka selles määruses selgelt välja öelnud. siin oli väga konkreetne küsimus erajuurdlustele juba see küsimuse esitamine näitab, et äh, tegelikult ei ole üldse võimalik määrusesse äh, panna sisse suu-, erinevat äh, teha suurt vahet sisse era- ja avaliku sektori vahel, sellepärast nad kõik on omavahel, nad mõlemad on omavahel seotud igapäevasel tasandil. ning raportöör istub siin ning nad kuulsid ka seda küsimust ning kui vajalik äh, et määrus oleks selle konkreetse kasutuse osas tugevdatud, siis ma olen täiesti kindel, et raportöörid toovad siia sisse ka muudatusettepanekud, kui see vajalikuks osutub. kuid teie küsimus eh, juba tugevdas minu seisukohta, et kas me tõesti teeme siin vahet era- ning avaliku sektoriga sest eh, tegelikult andmed peavad olema kaitstud mõlemal tasandil eriti sellisel juhul, kui erasektor muutub äh, avalikuks või vastupidi, või kui need valdkonnad lähevad siis äh, segamini. ning küsimus selle kohta, kas äh, delikaatse või tundliku isiku andmesse me paneme paika tugevamat tagatised, küberrünnakud on, on meie reaalsus ning ma leian, et kõik liikmesriigid ning samuti äh, ka meie partnerid teistel kontinentidel on juba üles ehitanud äh, seda võimalikkust, et äh, nad saaksid küberrünnakutega hakkama, et võidelda nendega, kuid äh, väga sageli juhtub see, et need, kes uue Äh, kuriteo vormi välja mõtleb, läheb kaugemale kui see, kes üritab seda uut kuriteoliiki ennetada. kuid ma tahan teile tagada, et me liigume väga kiiresti edasi sellel alal, et sellise küberkuritegevusega äh, võidelda. Foorum shopping, see on üks põhjustest, miks äh, erasektori küsimus on täiesti võimatu siin seda ja direktiivi panna, sest ei ole võimalik, et ühte reeglit erinevatel territooriumitel ähm, erinevalt tõlgendataks ning samuti ka see järjepidevusmehhanism, mis jääb ehm, riiklikele järelevalvajatele. Nemad äh, vaatavad ka seda, millega tegelevad nende kolleegid teistes riikides ning äh, ning äh, nad jälgivad ka seda, et äh, et äh, selle, selle määruse reguleerimisalast ei jääks, ei jääks välja ning tegelevad selle küsimusega nüüd räägiks saksa keeles, kuna see on kõik niisugune asi, mis eeskätt sakslasi huvitab. ma ei tekita teistele nüüd haigutamise kohta, vaid asi on see, et see on spetsiifiline Saksa probleem. Saksamaa äh, konstitutsioonikohus ju otsus, äh, otsustas, et Saksamaal kehtiv seadus enam ei kehti ja seepärast peavad sakslased uue seaduse vastu võtma. minu kolleeg, volinik Cecilia Almström, kes vastutab äh, julgeoleku ja turvalisuse küsimuste eest, võtab vastu omapoolse ametliku seisukoha eh, andmete salvestamise kohta ja astub ka selles küsimuses Saksa ministriga kontakti. nüüd küsimus, mis puudutas reisijate broneeringu öö, eh, infot, see on nüüd selline väga tundlik küsimus ning te teate, et see on tegemi-, selle puhul on tegemist täiesti eraldi aruteluga Te kindlasti teate, et äh, rahvusvahelise leppe kohaselt on see Euroopa Liidu pädevuses ning parlamendil on nõuande äh, funktsioon siinkohal selles küsimuses. Euroopa Parlament teab päris kindlasti, sest äh, et tegemist ei ole ainult broneeringu ähm, info küsimusega, vaid ka SWIFTi küsimusega äh, ning tegemist on väga tundliku probleemiga ning parlament on lõppude, lõpuks alati nende reeglitega nõustunud ning te teate ka seda, minu kolleeg Cecilia Malmström ning mina, me, me juba teame, et äh, juhataja tuleb tuleb väga sageli ähm, libekomisjoni selgitamaks neid väga keerulisi läbirääkimisi, mida me peame oma Ameerika kolleegidega selleks, et jõuda mingisuguse raam, raamkokkuleppeni selleks, et me ei peaks äh, iga kord sellesama teema juurde tagasi tulema, nüüd hakkama äh, siis isikuandmete kaitse küsimusi uuesti arutama, kui julgeolekuküsimused päevakorda tekivad. aitäh, volinik Reding, te vastasite väga hästi kõikidele küsimustele ning me täname teid selle eest, me täname, et te siia tulime, vahetasite meiega oma arvamusi nende direktiivi, selle direktiivi ja määruse kohta. tänan, et siia tulite ehm, ning äh, me oleme kindlasti heades kätes ning äh, nüüd on, algab meil meie kolmas äh, aruteluvool, mille juhe, vahendajaks on siis meie kolleeg Dmitri Trutsas, kes on meie ähm, kodanikuvabaduste komisjoni raportöör ning Elste Passer ning Diana Alonso Plas, ma palun, et te siin poodiumi tagakohad sisse võtaksite. Yes. You want to come along? Mr. Drutzes, you take the floor. I will. Να σας καλωσορίσω και εγώ πολύ θερμά σε αυτή την... tere tulemast, kallid kolleegid. alustame kolmanda osaga. tervitan ka kõikide rahvusparlamentide esindajaid. nüüd jätkan inglise keeles. Big... kõigepealt äh, ma alustaksin isikliku äh, vabandusega, ma pean kahjuks mõne hetke pärast lahkuma, ma tean küll, et see on üsna ebatavaline, et äh, arvamuste vahetuse juhataja äh, lahkub, äh, aga nii see on minu kodumaal Kreekas. algavad otsustava tähtsusega loodetavasti positiivseid tulemusi äh, toovad arengud. Te võib-olla teate, et Saksamaa kantsler Angela Merkel külastas Kreekat ning väga ootamatult kutsuti mind Saksamaa televisiooni tele debatile ja ma pean vabandama, võtsin selle kutse vastu, kuid arvasin, et see debatt on väga vajalik arvasin, et on vajalik, et ka Kreeka seisukohti oleks Saksa meedias kuulda, nii et veel kord tõesti kogu südamest vabandan teie ees, et pean lahkuma, kuid Axel Force, väga auväärne kolleeg, on valmis mind asendama, tema on Rahvapartei fraktsiooni raportöör selle direktiivi kohta ja samuti ka juurikomisjonis arvamuse koostaja selle direktiivi kohta, nii et suhtuge sellesse kui suurepärasesse näitesse Saksa-Kreeka koostööst. palun, Aksel. I don't want to, to waste too, too much time with ja ma ei tahaks ähm, teie aega liigselt kulutada oma sõnavõtuga ja meie lähenemist kajastab väga hästi ka teile jagatud töödokument. ma tahaksin anda võimaluse meie auväärt külalistele ja asjatundjatele, et nemad saaksid oma seisukohti ja teile tutvustada, aga lühidalt tahaksin öelda, et me peame tagama äh, kõigepealt võrdse andmekaitse äh, taseme kõikides valdkonnas, ka seda politsei ja õiguskaitse koostöös äh, tuleb vältida äh, ebarealistlikke äh, erandeid ja tööjaotust. me tahaksime, et meil oleks üks õiguslik instrument, mis hõlmab kõiki andmekaitsega seotud valdkondi. olen realist, olen pragmaatik ja ma mõistan ka komisjoni lähenemist, mõistan komisjoni seisukohti, nagu proua Reding neid ka kirjeldas, kuid meie siin Euroopa Parlamendis leiame, et see nõndanimetatud paketina lähenemine äh, oleks äh, kõige mõistlikum, me tahame nii sisuliselt äh, kui ka tehniliselt ehk siis praktiliselt töö kava silmas pidades käsitleda neid kahte äh, dokumenti, määruse ettepanekut ja direktiivi ettepanekut ühtse paketina. ma paluksin, et liikmesriigid ka oma töö kiiresti ära teeksid, ka direktiivi küsimuses oleme kuulnud kuulujutte ja märganud, äh, et nii siil kui seal äh, võib täheldada äh, vastumeelsust direktiivi küsimuse käsitlemisel meie partnerite hulgas, kuid ma kordaksin veel kord Euroopa Parlamendist nõuame, et me käsitleksime neid kahte õigusakti ühtse paketina ja oleme valmis sellist lähenemist ka kaitsma, kui see peaks vajalikuks osutuma nii et pikemalt viivitamata annan sõna meie esimesele kõnelejale, Lord Hannay. Lord Hannay, mul on suur au Äh, olla teie pikaajaline sõber. ja me oleme ühes äh, jaganud äh, unustamatuid hetki, töötades üheskoos Küprose küsimuse kallal ning ka Küprose liitumise käigus Euroopa Liiduga. palun, lugupeetud Lord Hanna. jaa Thank you, uh, Dmitri, moderator. suur tänu, uh, Dmitri, meie uh, juhataja täna, nagu te ütlesite varem, meie varasemas elus oleme palju kokku puutunud ja ma arvan, et me ei oleks osanud ette arvatagi omal ajal, et nüüd me oleme siin poodiumil ja käsitleme andmekaitsega seotud küsimusi ja see valdkond jah, ütleb äh, härra Trutsas, on veelgi keerulisem. härra Hannah ütleb, et jah, siin olen ma aga pigem külaline, kuid äh, mitte niivõrd äh, asjatundja. kuid olen Lordide Koja Euroopa asjade alakomisjoni esimees ja mul on väga suur au praeguses arvamuste vahetuses osaleda. meie oleme selle määruse ettepaneku ja direktiivi ettepaneku juba läbi analüüsinud enne suvepuhkust, jätkame oma tööd selle kallal läbirääkimiste käigus. aga üldiselt äh, võib öelda, et meie tervitame seda asjaolu, et äh, Ühendkuningriigi valitsus osut-, otsustas äh, läbirääkimistes täieulatuslikult osaldada ja me toetasime nende otsust. mõlemad seadusandlikud ettepanekud tekitavad väga suurt huvi selle äh, nii-öelda huvigruppide, huvi, meie huvigruppide hulgas erasektoris, ähm, erasektori esindajatega konsulteerisin ka enne siia kohtumisele tulekut ja minu meelest on oluline, et huvigruppidele antakse õigus sõna sekka öelda ja kui see on asjakohane, siis kõiki ettepanekuid ja kõiki arenguid kajastatakse ka muutustes, muutuse, muudatusettepanekutes tekstile, et tekst oleks võimalikult tõhus Äh, aga siis äh, mõningad täpsemad kommentaarid, äh, mis puudutab õiguskaitse ka, sätete kaasamine, kaasamist Euroopa lähenemisse, see on tekitanud mitmeid vastuolusid ja seetõttu on komisjon nüüd õiguskaitse valdkonna lahku löönud ja teinud ettepaneku kahe erineva seadusandliku ettepaneku on otsustanud kahe erineva seadusandliku ettepaneku kasuks, see võib-olla on praktiliselt mõistlik, lubatakse ka liikmesriikidel omaenda äh, võimalusi ja olusid arvesse võtta, äh, nagu näiteks äh, ka common law süsteem ja ma olen teadlik sellest, et mõned liikmesriigid leiavad, et raamotsusest piisab ning võib tekkida probleeme direktiivi vastuvõtmisel kuid direktiivi ettepanek tundub meile siiski parem, kui nõukogu raamotsus oli mm, ja seda mitmes mõttes. kui direktiiv vastu võetakse, direktiivis oleksid andmekaitsereeglid rangemad kui äh, nõukogu raamotsuste sätetes meie komisjon äh, on ise avaldanud oma mure, omalt poolt muret äh, nõukogu raamotsuse sätete kohta. direktiivi sätted on aga siiski nõrgemad kui määruses ette pandud äh, sätted äh, andmesubjekti õiguste kohta ja meie andmekaitsevolinik äh, Ühendkriigis on selle üle muret avaldanud selleks võivad olla oma operatsioonilised või praktilised põhjused, õiguskaitseorganide töötajate töö on väga delikaatne, kuid samas inimeste ja üksikisikute õigusi tuleb ka kaitsta. on tõstatatud ka, on avaldatud ka muret selle pärast, et määruse ja direktiivi vahel võib olla mõningaid vastuolusid seoses andmekaitsemeetmetega erasektoris ning õiguskaitsesektoris. väga paljud andmed, mida kogutakse äriotstarbel, nagu näiteks reisijate ka seotud andmed, neid võib edastada õiguskaitseorganitele ja mõningaid finantsandmeid võivad õiguskaitseorganid samuti kasutada selleks, et võidelda näiteks rahapesu vastu. seetõttu võivad tekkida sellised ähmarsed valdkonnad, kokkulangevused kahe õigusakti vahel ning äh, me peame nende kooskõla täpsemalt hindama raamotsuse direktiivi puhul on oluline ka see, et raamotsus ei hõlmanud andmete koh-, siseriiklikku töötlemist ja äh, väga paljud äh, liikmesriigid, nagu ma olen aru saanud, olid äh, siseriikliku andmetöötmise, töötlemise kaasamise vastu, kuid selleks, et see direktiiv vastu võtta, ja, ja, ja sellepärast on valmis tehta, oldi valmis tehtama mööndusi, mina isiklikult toetan asepresident Redingu lähenemist praktilisest äh, seisukohast äh, lähtudes, sellepärast et nende kahe kategooria eristamine oleks tõesti väga raske. minu parlamendikomisjon ei toeta mõnikord Ühendkuningriigi valitsuse seisukohaga äh, läbirääkimiste käigus äh,, nemad leiavad, et äh, ei ole praktiline ega realistlik neid andmeid kõiki ühte patta panna, meie leiame otse vastupidist, see ei ole praktiline ja realistlik riigisisest ja riikidevahelist andmetöötlemist eristada, nii et meie seisukohad selles küsimuses on erinevad. ja lõpetuseks juhiksin teie tähelepanu sellele, et meil on olemas mitmesugused Euroopa Liidu instru-, instrumendid, mis on seotud andmete vahetuse ja andmekaitse kaitsega ja need, sealhulgas näiteks Europoli määrus, Prümi otsus ja nii edasi, kõik need on seotud oma andmekaitsesätetega. ja mis puudutab nõukogu raamotsust, siis need sätted on kõrgemal tasandil kui määruse sätted, see võib olla väga mõistlik lähenemine, sellepärast et kõik need meetmed on oma eriotstarbega, kuid õiguskaitse, õigusliku aluse, uue õigusliku aluse toomine Lissaboni lepinguga äh, annaks meile suurepärase võimaluse killustatud äh, Euroopa Liidu õigustikku ühtlustada ja seda me pole veel piisavalt teinud. ma ei äh, tahaks, et läbirääkimised nüüd peaksid viibima selleks, et kõike seda arvesse võtta, kuid juhiksin teie tähelepanu sellele, et direktiivis on säte, et komisjon peab direktiivi pärast mõnda aega pärast jõustumist üle vaatama ja need andmekaitse, neid andmekaitse eeskirju teistes sätetes võiks siis üle vaadata, et neid direktiiviga kooskõlla viia, see oleks minu meelest väga tervitatav, see oleks sammukene õiges suunas selle poole, et meil tekiks äh, tõesti digitaalne ühtne turg, aitäh! Recht herzlichen Dank, Lord. aitäh, Lord Harry. jätkates Kreeka-Saksa sõpruse teemat, olengi vahetanud eesistujat, aga ma tahaksin teid, härra Lord, tänada ja annaksin sõna Alonso Plassile, kes on Eurojusti andmekaitseametnik. palun. Thank you very much um,. I am afraid aitäh ma teile saksa keeles äh, küll ei vastama hakka, sest ma seda nii hästi ei oska, kuid minu jaoks on väga suur au ja suur rõõm täna olla siin ning äh, rääkida Euroopa Parlamendi liikmete ees ning samuti riikide parlamentide esindajate ees. meil, teil kõigil on äärmiselt oluline roll kogu arutelu käigus ning ma loodan, et arutelu saab olema viljakas ning äh, seda ma ütlen ähm, Äh, sissejuhatuseks, sellepärast et tavaliselt nähakse meid õiguskaitseametnikena. ma olen andmekaitse ja vallas töötanud üheksakümne neljandast aastast väga eernev, erinevates ametites, Holl-, Euroopa Komisjonis, Hollandi andmekaitse inspektsioonis ja nii edasi, ning äh, olen kahekümne üheksanda artikli töörühmas töötanud juba väga kaua. ning praegu ma töötan Eurojustis ning äh, vahepeal olen ma avastanud, kui oluline on mõista rahvusvahelise õiguskoostöö olulisust aktiivsust kriminaalasjades selleks, et andmekaitse probleemidega tegeleda ning neid probleeme lahendada. mis puudutab andmekaitsereformi, siis nii Eurojust kui ka andmekaitseteenistus on selle prioriteediks seadnud, sellepärast et on äärmiselt oluline üksikisikut kaitsta ning samuti ka organisatsioone kaitsta. ning andmekaitsjate töötlemine on oluline ka Eurojusti jaoks. Eurojust tervitab seda asjaolu, et Euroopa Komisjon on võtnud arvesse oma ettepanekute paketis vajadust, et meil oleks äh, kolm äh, sammast. mis puudutab kahekümne üheksanda artikli töörühma, siis siin on konkreetsed reeglid, mis äh, mis käivad ka teiste valdkondade kohta, mitte ainult sellepärast, et et meil on koostöö, vaid ka muudel põhjustel ning see on ka ette nähtud Lissaboni lepingus. ning äh, vastupidi sellele mis tavaliselt arvatakse, siis artikkel kuuskümmend Lissaboni lepingus ei viita ainult andmekaitseseadustest, vaid see räägib reeglitest ning sellest, et järelevalve, et on järelevalveametid. kuid ma olen väga mitmete kõnelejatega juba nõus, kes siin enne on rääkinud, et praegused instrumendid peavad olema omavahel kooskõlas ning andma ka kõrgetasanilise kaitsme. ning me peame põhiküsimustes jääma siduvaks ning olema järjepidevad, pidevad ning andmesubjektid peavad olema alati kaitstud. nii et meie lähenemine peab olema sidus mis puudutab seda praegust direktiivi, siis see on suur samm edasi võrreldes raamotsusega, sest nagu komis-, volinik Reding ja teised kõnelejad ütlesid, oli eh, seda vaja muuta, sellepärast et ta ei katnud ära kõiki valdkondi. kuid eh, nagu võibki oodata, siis selline eh, selline valdkond on niivõrd uus Euroopa Liidule, siis praegune direktiiv on väga üldise loomuga. me üritame kõiki üldpõhimõtteid siia direktiivi äh, sisse panna ning äh, me oleme järjepidevad, see on küll õige, kuid praegused, äh, kuid praegu me üritame anda andmesubjektile palju rohkem õiguskindlust ning see ongi ka kõige olulisem küsimus. meie reeglid puudutab ka kaitsemeetmeid, kaitseklauseid andmesubjektidele ning me räägime näiteks ohvritele ning haavatavatele eh, inimrühmadele. meil on ka väga kitsad tingimused, millal võib infot, eh, andmeid töödelda ning ka andmeid hoida. ning meil on ka reeglid selleks, eh, kuidas saab juurdepääsu andmetele, meil on ka andmete säilitamise piirangud, kohustused, et andmed peavad olema as-, asjakohastatud ning asja kohased ning äärmiselt oluline on ka see, et kõik need reeglid peavad olema tehniliselt rakendatud meie juhtimissüsteemi, mis on ülim süsteem, kus kõik need andmeid äh, hoitakse. ning äh, see on hea hea äh, näide selle, sellele, mille me praegu nimetame lõimitud andmekaitseks ning äh, voliniku äh, äh, määruse ettepanekus on ka see väga hästi paika pandud ning on öeldud, et võib-olla ei ole võimalik kõike ühe reeglite paketiga ära lahendada, kuid see ei lahendaks andmesubjekti muresid vaid muudaks nende olukorra palju ebamäärasemaks, kui meil on liiga palju üldiseid, liiga üldiseid reegleid ning äh, seega äh, me peame üksikisikuid rohkem kaitsma konkreetsete reeglite kaudu ning ma tahaksin kõigepealt äh, teile rääkida üksikisikute andmekaitsmest, mis on kindlasti Euroopa Parlamendi liikmetele ülioluline. tegemist on delikaatse teemaga, nagu te teate, siis Eurojust peab väga äh, sageli ähm, siis protsesside alguses juurdluse andmetega kokku puutuma ning äh, seal on ka andmetele ligipääsetuse küsimus väga oluline. me vaatame kõiki üksikjuhtumite haaval ning üritame kõike arvesse võtta selleks, et äh, anda teavet siis, kui see vajalik on. ning tahaksin mainida ühte kohtulahendit, äh, kohus leidis, et Eurojust täitis äh, äh, oma äh, oma kohustusi, isegi ületas neid ning andis selle info pal-, palujale õigeaegset infot ning samuti ka õiget, õiget infot ning käitus reeglite järgi. see on ka üks näide sellest, et andmesubjektid ei jää oma õigustest üle, nad saavad Eurojusti otsustest osa Eurojust äh, äh, on siis paigatanud, äh, paigaldanud oma andmekaitsesüsteemi ning me seda, ning mina olen andmekaitseametnikuna see, kes valvab kõige selle üle me ei räägi siin praegu õiguskaitseasutuste andmetöötlemisest selline järelevalve ei käi meie valdkonda, see jääb riiklike asutuste pädevusse. Euroopa Liidu järelevalveametnik ei ole samuti see, kes järelevalvet teostab. ning meie reguleerimisalast on see välja jäänud, Eurojust me jää-, järelevalveamet tegeleb sellega ning ma tahaksin praegu väga lühidalt selgitada teile mõne sõnaga, miks selline eriline järelevalve on väga hästi siiamaani toimunud see, meil on olemas vajalik ekspertteadmine, meil on kohtunikud, äh, uurijad ning riiklikud äh, andmekaitseametnikud, kes on täiesti äh, iseseisvad ning äh, me kasutame neid äh, väga konkreetsetes olukordades. tegemist on väga tõhusa süsteemiga, meil on kolm valitud liiget, keda valitakse kolm äh, kuni viis korda aastas ning ma tean, et praeguse finantskriisi puhul peab mainima seda, et see läheb kõik maksma vähem kui nelikümmend tuhat eurot aastas. ning kaebuste puhul äh, Äh, ka, kutsume me ka liikmesriigid osalema arutellu ning meie äh, järeleval-, meie edasikaebamise menetlus on väga kiire ja tõhus ning me teeme ka kohapealseid kontrolle, me käime pidevalt äh, kohalikes riiklikes andmekaitseasutustes ning meie oleme äärmiselt läbipaistvad, meil on oma veebilehekülg, kus te näete kõiki ajakohastatud andmeid, kõik on meil seal avalikustatud ning lõpetuseks järelevalve eh, järelevalveasutus on samuti ka Eurojustile alluv ning vastutab oma te tegemiste eest. ning riiklike parlamentide esindajatele võib olla oluline see, et meie liikmed eh, tulevad liikmesriikidest ning lähevad sinna ka tagasi ning seega on oluline, et eh, meie, et te kõik osaleksite meie töös ning lõpetuseks ma tahaksin ütelda, et Eurojustil ei ole mitte seda, midagi selle vastu, et me oleksime järjepidevad ning teeksime tõhusamat koostööd, me peame tagama seda, et me oleme, et me oleksime reeglitega kooskõlas, et me saaksime tagada õiguskindlust, nii et ärgem siis parandagem seda, mis tegelikult katki ei ole nii kui me tahaksime muutusi teha, siis kindlasti me peaksime vaatama üle tõhususe, praegune kava töötab ning me peaksime tagama ainult selle, et kõik osapooled oleksid arutellu kaasatud. minu aeg on nüüd läbi, nii et ma edasi enam ei räägi, muid tahtsin mainida seda, et me tõime kaasa väga palju materjali, brošüüre ning kõik, kui teil on lisa lisainformatsiooniks soovi, siis palun andke mulle teada. ma tänan teid tähelepanu eest ning eriti ma tahaksin äh, tänada libe komisjoni ning samuti parlamendiliikmeid toet- to,, toetuse eest selles valdkonnas puudutav andmekaitset. For... suur tänu teile teie sõnavõtu eest ja nüüd läheme edasi ühest Euroopa asutusest teise Euroopa asutusse. järgmisena saab sõna Daniel Drewer, kes on andmekaitseametnik ja Marnix Aumann, kes räägib tõenäoliselt äh, hiljem, kuid kõigepealt saab sõna Daniel Drewer. suur tänu, lugupeetud juhataja äh, head pärastlõunat kõigile, mina olen Euroopa Politsei andmekaitseametnik, minu kõrval on Marnik Saumann Europoli operatsioonide osakonnast ja ta on valmis eh, esitama, on valmis vastama küsimustele seoses meie praktilise tööga andmete taot-, taot-, töötlemine on üks meie põhiülesandeid, andmete no, äh, töötlemine ja edasiandmine on vahend, kuidas me saame kaitsta ja aidata liikmesriikidel kaitsta meie kodanikke organiseeritud kuritegevuse eest, muuhulgas äh, meie andmete kaitse on eeskirjade kogumik, mis äh, hõlmab kõiki andmekaitsega seotud valdkondi, loomulikult meie eeskirjad on kooskõlas andmekaitse üldpõhimõtetega, kuid andmekaitse politseitöö valdkonnas on erivaldkond, mille eripärasid tuleb arvesse võtta. ja need eripärad ei tule välja mitte ainult eelmiste Euroopa Liidu aluslepingute kolmesambalisest struktuurist, vaid tuleb väga hästi välja ka äh, deklaratsioonist kakskümmend üks Lissaboni lepingus ja haavatavad andmesubjektid, kes on olnud kriminaaluuringute äh, kahtlusalused tunnistajad ja nii edasi, äh, on andmed, mis on Euroopa äh, Politseiametis olemas ja meil on vaja kaitsemeetmeid suurte andmesüsteemide jaoks kolleeg Diana Alonso juba rääkis sellest ähm, erisüsteemist, äh, mis kehtib Eurojustis, Europol järgib sedasama süsteemi, meil on vaja ka andmete edastamise kohta kolmandatele riikidele oma põhimõtteid äh, ja ka äh, isik, eraisikute puhul, kes on kriminaaluurimise all meil on vaja ranged eeskirju selle kohta, äh, millal äh, andmeid tuleb töötleda, millised on ajalised piirangud, andmete tagasihoidmine, piirangud äh, isikuandmete eeskirjadega seotud kohustuse täitmise ja pidev ülevaatmine, kohustus andmete täpse, täpsuse ja asjakohasuse ja liigsuse vältimise tagamiseks, see, need on põhimõtted, millest Europol lähtub igasuguste andmete puhul ja teeme seda ka tulevikus, ükskõik millise uue süsteemi puhul, mille me loome äh, Europoli nõukogu otsuse artikkel kümme alusel. andmesubjekti äh, nõuded äh, isikud, kes puuduvad Europoli poole ja tahavad teada, milliseid andmeid on nende kodanike kohta meie andmebaasis kahe tuhande kuuendal aastal näiteks saime me ainult üheksateist andme äh, pärimist ja nüüd oleme juba saanud üle kuuesaja äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. Äh, ja meil on selliste andmetaotluste puhul oma menetlus paigas, teeme koos, tihedat koostööd nende liikmesriikidele, kes andmeid edastavad Europolile täiendava kaitsemeetmena võib iga isik küsida Europolilt andmeid selle kohta, äh, kuidas andmeid on käsitletud ja kas seda on tehtud Europoli äh, otsusega kümme koos, äh, kohaselt. Euroopa kodanikud saavad Europolilt vastuse kohe selle kohta, millised andmed on ja kas neid tuleb korrigeerida, kas neid tuleb kustutada kaitsemeetmed kolmandate osapooltega, Europol võib vahetada isiku in-, andmeid operatiivlepingutest lähtuvalt kolmandate osapooltega ja ainult nendest lepingutest lähtuvalt. süsteem on sarnane Eurojusti omaga. meil peab olema andmekaitse eeskirjade hinnang aga arvesse võetakse ka haldustavasid politseis ja järelevalveorganites äh, meie koostööpartnerid, partnerriikides. ja seejärel äh, hinnatakse äh, vastava organisatsiooni poolt või asut-, organi poolt meie asutuses riigi andmekaitse seisundit, andmekaitse taset. andmekaitse äh, juures äh, on oluline ka see, et artiklist kuusteist lähtuvalt Lissaboni lepingus peab äh, olema sõltumatu andmekaitse organ, andmetega tegeleva organi puhul Europolis on meil see olemas ja meie järelevalvesüsteem on üheksakümne üheksandast aastast alates tõhus andmekaitse eeskirjade rakendamise üle teostab järelevalvet kõigepealt andmekaitseametnik ja seejärel ühine järelevalveorgan selle liikmes, äh, liikmed on pärit kõigist äh, liikmesriikide andmekaitseasutustest ja noh, teostades järelevalvet Europolis toovad nad, võtavad nad, lähtuvad nad oma äh, ekspertteadmistest. Europoli analüüsi äh, raport, mille me e, esitame liikmesriikidele, on üks osa meie analüütilisest tööst ja selleks, et kaitsta isikuandmeid algusest lõpuni, sellest hetkest, kui need on, äh, kogutakse liikmesriikides, antakse Europolile edasi ja analüüsitakse Europolis ning edastatakse analüütilises äh, raportis edasi. kogu selles protsessis on oluline, et liikmesriigi andmekaitseameti võimud teevad koostööd Europoli eest vastutava järelevalveorganiga ja nii see täna ka on äh, praegu ma loodan, et mul õnnestus üldiselt kirjeldada teile Europoli andmekaitse eeskirju, see süsteem on toiminud juba paar aastat, see on olnud tõhus mehhanism ja ka täna kaitseb see süsteem andmesubjekti, kelle andmed sisalduvad politsei äh, eeluurimistöös või uurimistöös. ja äh, loomulikult tuleb seda protsessi äh, analüüsida ja igasuguseid uuendusettepanekuid tuleb samuti analüüsida, pidades silmas äh, seda, kas need toovad äh, paremuse poole liikuvaid uuendusi meie andmesubjektide jaoks või mitte. aitäh! kolleeg Rõõver ja nüüd praktikas teaduse juurde ja seetõttu tutvustaksin teile Max Plancki rahvusvahelise kriminaalõiguse instituudi esindajat Elste Võssarit Also... aitäh, juhataja, ka mina tahaksin väljendada oma tänu libe komisjonile, et te kutsutasite mind äh, täna äh, siia istungile kuna äh, ma olen akadeemilise ringkondade esindaja, siis ma tahaksin kasutada võimalust täna, et äh, keskenduda ühele väljakutsele, mis puudutab õiguskatset äh, ning mis minu arvates on andmekaitse raamistikus üliolulise tähtsusega. ning selleks on eesmärgikohasuse põhimõte. ning isikuandmete töötlemine peaks olema selline, et me keskenduksime avastamisele, Eh, siis kriminaalmenetluses. Te juba mainisite siin täna juba mitu korda, et me peaksime kas-, võtma arvesse seda, kui palju eraettevõtetest liigub eh, andmevoogusid eh, avalikesse asutustesse. Ehm, nimelt me saame äh, jälgida seda, milline on inimese ostukäitumine, äh, millised on tema käitumistavad selleks, et vaadata, kas ta võiks, äh, võiks kuritegu sooritada isikuandmeid kogutakse kriminaalmenetluse jaoks, on meie esimene ting-, eeltingimus ning teiseks ma näen seda, et on ka teisi eesmärke. saab ka teisteks eesmärkideks ähm, koguda, kuid need teised eesmärgid äh, on siis seotud ikkagi kriminaalmenetlusega. mis, mis puudutab esialgseid äh, eesmärke, me näeme artiklis neli, et isikuandmed peavad olema asjakohased ning mitte ka üle, mitte üleliigsed ning see sõnastus võiks olla palju tugevam. ning äh, see aspekt siin meie ettepanekus äh, võiks olla palju täpsemalt äh, väljendatud äh, see, et andmeid ei tohiks olla liiga palju. ning ettepanekus selles osas näen ma ka rohkem võimalusi panna paika vajalikkuse kriteeriumid, peaks olema siin sees see, et andmed, mida kogutakse kriminaalmenetluse jaoks, peaksid olema vajalikud selleks, et äh, kriminaalkuritegusid ennetada, uurida konkreetse isiku puhul või konkreetsete kuritegude puhul. kaheksakümne üheksanda aasta ettepanekus oli ka samuti see kirjas ning äh, seda aspekti me tahaksime rõhutada ning äh, mis puudutab nüüd see, et kas on eesmärgiga kooskõlas või mitte kooskõlas, siiamaani meil ei ole olnud definitsiooni, mis, mis tegelikult on äh, kohane eesmärk, milline ei ole. ning me peaksime praegu võtma võimalused äh, ka seda arutada, milline see definitsioon peaks olema ning mis peaks olema see nõndanimetatud compatible purpose. ma tean, et see on väga keeruline arutelu, kuid kui me selle, ähm, kuid me võiksime selle arutelu siia ettepanekusse sisse võtta ning kui me selle definitsiooni ähm, selgitusega välja tulema, siis see peaks olema selline, mis on äh, funktsionaalne vastavus. funktsionaalne vastavus äh, on rohkem kui asjakohane eesmärk ning teiseks eesmärgiks, ning teiseks poolt peaks äh, see olema ka ette teadaolev või ennetav, eelnevalt teadaolev ning lõpetuseks, minu arvates peaks äh, siia alla sisse pandud see, et äh, andmed äh, töötlust võib kasutada siis, kui see on vajalik siis konkreetsete isikute puhul või konkreetsetes kriminaalmenetlustes. palju lihtsam on panna paika see, mis ei ole vastav incompatible ning ma olen tõesti nõus sellega, mida Euroopa Liidu andmekaitseinspektor on öelnud, et äh, selle praeguse äh, ettepaneku, direktiivi ettepaneku seitsmendas artiklis ei ole ähm, mingisugust erandit sellest standardist ning kui vaatame artiklit seitset, siis me näeme, et äh, see sisaldab ülesandeid, mis on artiklis üks juba paigas eesmärkide puhul ning see peaks olema tegelikult palju tugevamalt väljendatud, nii et meil oleksid erandid palju konkreetsemalt paigas ning seal peaks olema sees, et see on seaduslik ning et see on vajalik või peaks olema vajalik mingi konkreetse kuriteo puhul või mingi konkreetse inimesega seotud juurdluse puhul ning lõpetuseks äh, mõningad muud äh, olulised punktid äh, ning pean mainima, et mind rõõmustas see, et osad asjad, mis olid siin ettepanekus sees, see täpsuse puhul ning usaldusväärsuse puhul on mitmed eristused välja toodud andmetöötluses kui me räägime kriminaalmenetluse, menetlusest, siis on väga oluline teha eristus arvamusest ning informatsioonis vahel, mida on võimalik siis äh, kohtulahendis kasutada. ning äh, minu arvates me peaksime tegema seal selge eristuse erinevate tasandite vahel, mis on siis täpsusel ning äh, Europol võiks olla selliseks standardbaasiks, äh, neil peaks olema paigas siis äh, täpne mõõdestik, kuidas, kuidas neid andmeid võrrelda. siin on ka erinevad kategooriad andmesubjekte ning see on ettepanekus siin väga rõõmustav, kuid ma tahaksin näha, et siin, et siin viidatakse õiglasele kohtupraktikale. meil peaks olema erinevad kategooriad äh, mitte ainult süüdimõistetavate või kahtlusaluste puhul, vaid siin peaks olema lisatud ka ohvrid või tunnistajad ning samuti ka lapsed. ning äh, Europol on oma andmekaitsereeglistikus need kategooriad väga selgelt lahti selit-, seletanud. ning mis puudutab eesmärgikohasuse põhimõtet ning õiguskaitset, äh, siis mis siin meie arutelus on teemaks, siis ma tahaksin komisjoni õnnitleda selle ettepaneku koostamises ning ma äh, tahan, et, et siin ettepanekus lihtsalt mõned pisiasjad oleksid paremini paika timmitud. aitäh, proua de Busser, teie ettekande eest. ja nüüd on meil rõõm tervitada Anna Fiiderit, ühenduse Privacy International Londonist esindajat. Uh, uh... aitäh, juhataja ning tahaksin uh, korrata seda, mida varasemates paneelides öeldi, on see, et uh, arutelud puudutavad sidusrühmasid um, määruse räägitakse väga palju rüh-, sellest määrusest, mitte aga direktiivist, kuid tegelikult meie kodanikke puudutab rohkem meie avaliku õiguskaitse punktid. ning meie tahaksime tänada libe, libekomisjoni selle väga olulise kohtumise korraldamise eest ning me e, tahaksime ka rahvusvahelist üldsust siin praegu e, üles aruteludele me oleme Ühendkuningriigis äh, registreeritud asutus, me oleme juba kakskümmend kolm aastat vanad ning me peame inimest, üksikisikute andmekaitsega tegelema üle kogu maailma, siis me oleme ühendus Privacy International, äh, asume Londonis. nii et siis mõistagi tervitame me neid viimast, viimase kolme aasta jõupingutusi, millega on välja tulnud Euroopa Liidu institutsioonid selleks, et koostada andmekaitse raamistikku, selleks et andmekaitse oleks kõrgel tasemel ning mul on kaks väga olulist punkti, mida ma tahaksin välja tuua. esimene on direktiivi reguleerimisala, kas see peaks jääma siis piiriülestele andmeedastustamine või ainult siseriiklikule. mina tahaksin viidata direktiivi sisule ning kuidas see on seotud määrusega, eriti selles osas, mis puudutab kodanike eh, õigusi ning andmesubjekte meie usume, et uus andmekaitse raami, raamistik eh, peaks eh, puudutama nii siseriiklikke kui ka piiriüleseid andmetöötlusi ning me oleme täiesti nõus sellega, mida härra Trutsas eelne ütles, et me ole, meil oleks pidanud olema ainult üks ettepanek, kus oleksid ähm, sektoriaalsed reeglid ja piirangud paika pandud. praegu aga direktiivi puhul see nii toimubki, et suurem osa liikmesriike on praeguse direktiivi kasutusele võtnud oma õiguskatsesektoris ning äh, on pannud sinna sisse siis erandid õiguskaitsele, ka samuti nendes riikides, äh, kus nagu näiteks Taani, Taanimaal, Saksamaal, mujal, siis need on samad põhiseaduslikud reeglid. kuid praegusel hetkel on meil eraldi direktiiv ning liikmesriigid peavad siis nii-öelda kaks direktiivi ühe hinnaga justkui üle võtma. ning meie arvates viib see väga suu-, keerukate olukorra, keeruka olukorrani ning meil ei ole võimalik kõrget taset andmekaitses paika panna kõikidele kodanikele igas olukorras ning direktiivi ülevõtmine eride liikmesriikides viib lõpuks selleni, et meil on äärmiselt suur killustatus, mida tegelikult uus raamistik üritab äh, vältida, meil võiks olla üks äh, andmekaitseraamistik, mis on ühtne, pluss kakskümmend seitse erinevat režiimi õiguskaitse jaoks ning see ei taga meile üksikisikutele piisavat kaitsetasandit just äh, üksikisiku andmete töötlemisel või üleandmisel üle, ühest riigist teise. ning meil võib olla väga äh, keerukad olukorrad, eriti siis, kui kaubanduslikku infot kasutatakse õiguskaitse puhul, mida ka sag-, sageli to-, tehakse, ning seda võiks veel põhjalikumalt arutada uute arutelude käigus. ning me peame ning äh, siis kuid olulisem on isegi see, et me võtaksime arvele üksik, üksikisikute õigusi, Euroopa Liit töötab selle nimel, et meil oleksid ühised miinimumstandardid selleks, et inimeste põhiõigusi kaitsta, keda, kes on näiteks uurimise all, kes on kahtlusalused. ning võeti vastu kahe tuhande üheksandal aastal sise, õigusasjade nõukogus mm, teejuhis, juhis ning seal pandi paika õigus tõlkele, õigus õiguslikule nõuandele, õigus perekonnaga kontakti võtta ja nii edasi. andmekaitse, see seadustik ei ole pandud sinna juhisesse sisse, kuid see peaks seal olema selleks, et jõuda paremate tulemusteni, eriti kui arvestada seda, et ühe liikmesriik üks liikmesriik peaks äh, siis tunnustama teise liikmesriigi kohtuotsuseid. tegemist on äh, lõpetuseks äh, tahaksin ütelda, et pidage meeles, et õiguskaitse ei puuduta ainult kahtlusaluseid kriminaalmenetluses, vaid see puudutab ka ohvreid, tunnistajad ning ka kõiki teisi, kes on seotud selle valdkonnaga me tegeleme väga tundlikute isikuandmete töötlemisega sellisel puhul ning kodanikud võivad olla suures riskis. ning äh, see puudutab näiteks biomeetriliste andmete töötlemist, DNA andmete töötlemist ning lapsed ning haavatavad andmesubjektid on ohus. väga sageli on töötlemis, eh, see andmete säilitamine väga pikaaegne. eelmisel aastal Londonis hoiti andmekogus kakskümmend protsenti see on viisteist miljonit inimest, nende andmeid, kusjuures eh, kuus miljonit neist olid täiesti süütud inimesed, nende andmeid siis säilitati. seetõttu on äärmiselt oluline, et praeguse direktiivi sätted oleksid äh, üldise andmekaitsemäärusega, üldmäärusega kooskõlas, praegu nad seda aga ei ole ning minu arvates oli väga huvitav näha, et mitte keegi teist ei maininud seda aspekti, äh, instituudist äh, kolleeg vist ainult mainis natukene praeguses direktiivi ette, ettepanekus on ettepanekud väga ebamäärased, ebaselged, võrreldes määrusega ning äh, andmesubjekti õigused on palju nõrgemad praeguses määruses samuti vastutavad töötlejad ei äh, ole selgete vastutusaladega ning reeglid äh, on ebamäärasemad, järelevalvajatel on vähem volitusi, näiteks kus nagu siin juba enne mainiti, eesmärgipärasuse põhimõte, mida minu kolleeg juba mainis. määruses on kirjas, et töötlemine peaks olema piiratud vähima vajaduseni, direktiivis on sees mitte ülemäärane töötlemine. juurdepääs samuti on see siin direktiivis palju nõrgemalt sõnastatud kui, äh, kui määruses. liikmesriigid võivad vastu võtta seadusi, mis äh, isikuandmeid, äh, et isikuandmeid oleks võimalik säilitada kauem ilma mingi põhjuseta ning praeguses ettepanekus ei pea vastutavad töötlejad näita, tõestama oma vastavust äh, direktiiviga ning lapsi ei mainita direktiivis kohe üldse. niisiis, üldises mõttes me toetame viimase kolme aasta tööd, mida Euroopa Liidu institutsioonid on ette võtnud andme, andmekaitseraamistiku puhul selleks, et jõuda kõrgetasemelise andmekaitseni kuid sinna me veel jõudnud ei ole, nii et äh, meie andmesubjektid palume, et teie valitud poliitikud ning seadusandjad kõikjalt Euroopa Liidus tagaksite ennekõike selle, et õiguskaitsesektor käiks samasuguste andmekaitseseaduste eeskirjade alla äh, kui era- ja avalikud, avalik sektor siseriiklikud ning piiriülesed andmete jagamised ning kolmandaks, me tahame, et kõike seda võetaks kui paketti, et see võetaks samal ajal, samal ajal vastu ning et direktiivi ei unustataks ära. aitäh! tänan teid, proua Filder nüüd algab küsimuste ja vastuste voor, teil avaneb võimalus oma küsimusi esitada. see pole sugugi alati lihtne poliitiku või seadusandjana saavutada loogiline ühendus üldsuse turvalisuse ja andmete kaitse vahel. see on tõeline spagaat ja põhimõtteliselt tekib siin ka küsimus, kui kaugele tuleks siin riigil minna. samas muidugi me peame neid asju endale selgeks rääkima ja seetõttu ma kutsun kõiki üles selles osalema. kõigepealt soovib sõna kolleeg Alvaro. aitäh! ma arvan, et see spagaat tegelikult on võimalik. Euroopa Liidu liikmesriikidena oleme me õigusriigid ja see defineerib ka meie tegevuse, seega me pole ei banaanivabariigid ega diktatuurid, see tähendab äh, õigus ja kord on meie jaoks iseenesestmõistetavad suurused. tänan kolleegi Max Plancki instituudist ja ka Privacy Internationali esindajast selle eest, et te viitasite juba nendele äh, momentidele, mis on kajastatud direktiivis. kuid see probleemistik saadab meid juba alates äh, raamist, üldraamistiku vastuvõtmisest kahe tuhande kaheksandal aastal. määrus ei viita ju äh, direktiivile ja tegelikult peaksid juba esimese semestri eh, õigusteaduskonna tudengid eh, endale selgeks tegema, eh, millistest mõistetest on siin jutt. seni, kuni need mõisted ei ole aga täpselt sõnastatud, tekib loomulikult nende eh, ulatuslik tõlgendamise võimalus. kui me räägime kohustustest, siis direktiiv sätestab need eraettevõtete suhtes samal määral nagu avalik-õiguslike ja riigiasutuste suhtes ma olen sunnitud möönma, et otsustavaks äh, kriteeriumiks peab olema see, et andmetele juurdepääsu ei võimaldata ilma äh, kohtuniku eriloata, et tuleb äh, tagada teatud elukutsete esindajatele usaldatud andmete usalduslik iseloom, ma pean silmas arste, ma pean silmas kirikuõpetajaid meil on oluline saavutada andmete õiguspärasus. see on eriti oluline, kui me silmas peame neid momente, millele viidatakse ka äh, raportööride töödokumendis on erakordselt oluline, et me võiksime usaldada neid andmeid, mida me oleme kogunud äh, ja siis, kui need andmed, mida me oleme kogunud, on õiged, siis tekib järgmine küsimus nende õiguspärasusest. kas me võime väita, et äh, riigil puutub juurdepääsuõigus ilma äh, vastavate juriidiliste organite loata, kas kas äh, määruse õigused ja kohustused on otseselt ülekantavad äh, riiklikele organitele, aitäh! suur aitäh, Aleksander! ja järgmisena annaksin ma sõna, ma loodan, et ma hääldan teie öö, äh, nime õigesti, palun, proua Pafeti Lamagna, suur, suur aitäh! ma tahtsin öelda järgmist, mis võib-olla ei kuulu just selle paneeli alla, kuid mis on üldisema iseloomuga. minu jaoks on öö, see oluline praegu välja öelda ja sellepärast, et sellele peatus ka proua Anfilder. seoses sellega tahaksin teilt, proua Filter, küsida milline on teil Privacy Internationalil eh, suhted eh, trans-, transpar-, Transparency Internationaliga? me räägime nii palju direktiivist siin aga me peaksime siiski arvestama, et inimesed leiavad, et nende e, eraelu puutumatus ei ole riigis tasu, tagatud. see, et on inimeste jaoks väga oluline moment. ja see on nende inimeste tõsine mure, samas on sotsiaalselt erakordselt oluline tagada läbipaistvus, läbipaistvus nii andmetega ümberkäimise printsiipides kui ka haldusorganite tegevuses tegelikult on tegemist ju ühe medali kahe poolega, neid tuleb hästi reguleerida, need tuleb tagada, et eraelu ja inimeste isiklik elu ja selle puutumatus oleks tagatud, et inimestel oleks juurdepääs avalikule teabele ja nii edasi ja nii edasi, et õigused tegelikult selles osas ei kuuluks mitte haldusaparaadile. samas avaliku elu äh, valdkondade läbipaistvus on samuti äärmiselt oluline. Äh, tegelikult on niisugune avatus elanikkonna suhtes eriti oluline. seda enam, et äh, meil on väga palju probleeme, muuhulgas majanduskriisiga seonduvad probleemid ja see tähendab seda, et et äh, riiklikud organid, avaliku halduse organid peaksid olema oma kodanike suhtes oluliselt avatumad. ja tegelikult äh, mind siiski huvitab, kas on võimalik, et paralleelselt neil selle paketiga äh, kui me räägime eraelu puutumatusest ja muudest analoogsetes küsimustes paralleelselt töötada ka selle sektori läbipaistvuse küsimustiku kallal. suur aitäh! ja minu kolleeg Birgit Sippel tahtis ka sõna võtta, aga palun, Birgit. algselt ma tegelikult ei tahtnudki sõna võtta. ma arvasin, et praegu on eeskätt äh, rahvusriikide parlamentide esindajate sõnavõtud, kuid ma praeguses olukorras tahaksin siiski kasutada võimalust ja viidata ühele momendile. proua volinik äh, kasutas oma Äh, sõnavõtus äh, mõistet usalduse ülesehitamine, kuid kui me räägime politsei ja õigusorganite vahelisest koostööst alates Stockholmi programmist, siis me räägime, et see saab toimuda ainult vastastikuse usalduse baasil. nüüd on siis küsimus sellest, et kas see usaldus üldse eksisteerib või tuleks ainult niisugune usaldus alles üles ehitada. minu meelest, et säärane usaldus ei tohi äh, piirneda eh, selles, sellega, et elanikel peaks nagu olema usaldus tehnoloogiate suhtes. inimesed tahaksid siiski usaldada ka Euroopa õigusriiki ja ma tahan just täpselt Euroopa õigusriigi mõistet siin kasutada on ju terve rida kriitilisi eh, momente mille puhul Euroopa kodanikud ei saa aru, miks nende õigusi Euroopa õigusriigis erinevates käsitletakse või erinevates liikmesriikides kohe ühes hästi ja teises halvasti nende õigustega ringi käiakse, kus andmekaitse tegelikult ei taga nende õiguse, õiguste kaitstust. selles mõttes oleks ju väga hea, et kui me räägime politsei õigusorganite koostööst, siis meil võiks olla ka tegelikult määrus. meil on vaja tegelikult ju öö, äh, teatud öö, äh, õiguste kaitstuse tasandit öö, äh, iga, kõikides liikmesriikides ja seda saab tagada ju määrusega, sest mina kui süüdlane, kohtualune, süüalune soovin ju, et minu õigused oleks kaitstud kõikides liikumisriikid, liikmesriikides ja et äh, andmed, mis minu kohta on kogutud, tõepoolest äh, leiavad kasutust ainult uurimistegevuse käigus, äh, ainult ametkondade poolt, kes on seotud selle uurimistegevusega ja et neid ei edastata ajakirjandusele või vastaspoole advokaatidele ja seega oleks minu eraelu puutumatus rikutud. seega leian ma ja sellest on täna juba siin juttu olnud, et jah, siseriiklike andmete ja rahvusüleste andmete vahel tuleb vahet teha, jah, seda küll, kuid me peame endale aru andma nende andmete tähendusest ja ma leian, et nii politsei kui õiguskaitseorganid peaksid selle üle väga sügavalt järele mõtlema. on olulised ju mitte ainult äh, kodanike õigused, vaid et äh, riik peab äh, endale kui õigusriik andma selgelt aru ka sellest, et on, eksisteerivad niisugused mõisted nagu eraelu puutumatus ja kuivõrd me soovime vastastikusel usaldusel rajanevat koostööd teha, siis me peaksime suhtlema omavahel ausalt. ja selles mõttes leian ma, et nii politsei kui õiguskaitseorganitel on väga palju tööd veel ära teha. et erinevate kultuuride tingimustes äh, sündinud otsused ja andmekaitse tasandid ei välistaks äh, kodanik, Ähm, kodanike äh, isikuandmed, äh, isikuandmete kaitsmist. aitäh! nüüd, kui anda veel kord sõna meie esinejatele, on mul küsimus, kas keegi soovib veel eelnevalt sõna saada? ilmselt mitte. siis paluksin Lord Hennit, et ta alustaks, palun ma arvan, et väga paljud küsimused, mida siin on esitatud ja ka väga paljud sõnavõtud näitavad, kuivõrd keerulise teemavaldkonnaga on tegemist. ja kuidas äh, pinged kahe poole vahel, äh, selle vahel, et me tahame kaitsta üksikisikute isikuandmeid, äh, kuid samal ajal teha tihedamat koostööd õiguskaitse valdkonnas ja kuritegevuse vastases võitluses, kuidas need kaks eesmärki tekitavad pidevaid pingeid, me ei saa sellele selga pöörata, me ei saa selle eest põgeneda ega seda ignoreerida, me ei saa öelda, et ühel poolel üks pool on tähtsam kui teine äh, igal ajal ja igas kohas. ma arvan, et me peame seda valdkonda reguleerima me peame arvesse võtma seda, et need pinged on olemas ning püüdma saavutada õiget tasakaalu. tegemist on teemavaldkonnaga, kus muutused on igapäevased. keegi ei oleks osanud arvata kakskümmend aastat tagasi, et me oleme jõudnud kommunikatsiooni, andmete edasi, edastamise valdkonnas sinna, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ma arvan, et Euroopa Liit peab kindlasti oma õigusraamistikku ajakohastama ja viima seda õigusraamistikku paremasse kooskõlla olemasolevate tingimustega, kuid arvan ka, et äh, seda teemat tuleb käsitleda uuesti äh, varem või hiljem tulevikus, see teema tõuseb meie päevakorda ikka ja jälle ja ma arvan, et me peame tõdema, et äh, olukord muutub pidevalt seoses sellega, kuidas andmed on kättesaadavad äh, ja kuidas neid parimal võimalikul moel kaitsta. ma arvan, et tänane arutelu on väga väärtuslik äh, ja ma loodan, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad seda samuti väärtuslikuks ja mina arvan, et mina liituksin äh, nendega, kes arvavad, et praktiliselt ei saa Ähm, tegelikult äh, eristada enam rahvusvahelist ja riigisisest äh, andmeedastust ja riigisiseseid ja rahvusvahelisi andmeid ning et äh, see pakett vajab muudatusi teatavaid kohandusi, et võtta arvesse erinevaid pingeid, kuid see pakett on möödapääsmatu ja ainult seda vastu võttes õnnestub meil jõuda selle digitaalse ühtse turuni, mida me tahame ja mis võib olla tõsiseks kasvuallikaks meie majandusele. aitäh! nüüd annaksin sõna Diana Alonso Plassile, et te saaksite võib-olla täpsemini rääkida läbipaistvusest ja erialasest kompetentsist. suur tänu, äh, mul oli väga suur rõõm kuulata oma kolleegide arvamusi ja iseäranis seda, mida äh, Anna Fielder ütles siin minu vasakul käel äh, ja seda, et oleks väga hea, kui me läheksime omaenda süsteemi juurde, mis, kui see, et me Äh, alluksime direktiivile, mille kaitsetase on madalam. aga küsimused, härra Alvaro tõstatas väga palju äh, erinevaid teemasid, püüan ühele küsimustest vastata, mis on seotud äh, andmete täpsusega. tõesti, tegemist on tähtsa küsimusega ja ma arvan, et see on üks selliseid küsimusi, kus andmekaitse ka tegelevad inimesed ja õiguskaitsega tegelevad inimesed on ühel meelel, on väga oluline, et andmed oleksid täpsed, me ei taha loomulikult kohtu ette tuua äh, valede andmete alusel vale inimese ja kõik äh, eeluurijad, kõik äh, prokuratuuri töötajad saavad aru, kui oluline on info täpsus, aga see on väga keeruline küsimus, kui info tuleb erinevate justiitsasutuste poolt erinevates liikmesriikides, nagu meie puhul näiteks, aga meil on selline süsteem, mis väga hästi toimib ja see on süsteem, kus me meie juhtumikäsitlussüsteemis infot võrreldakse ja kohe, kui me märkame erineva andmete vahel eri, andmete vahel erinevusi, kui tegemist on andmetega erinevatest allikatest, siis on nõue, et andmeid tuleb kontrollida ja äh, see, kes esitas infot ja see, kellele me oleme esitatud äh, infot, äh, mõlemal poolel on äh, õigus saada teavitatud ja meil on tõesti register selle üle, kust info tuleb ja kuhu info läheb tegemist on väga tähtsa elemendiga ja olen teiega täiesti nõus. mis puudutab proua Sippeli kommentaare, siis olen teiega loomulikult täielikult nõus, usaldus on väga oluline ja seda ma ütlen iga kord, kui ma teen ettekandeid Eurojusti töötajatele, meie peame kandma hoolt selle eest, et liikmesriikide ametivõimud usaldavad meid, et nad teavad, et meil on hea andmekaitsesüsteem, sellepärast et meie sõltume nendest juhtumitest, mida liikmesriikide Äh, uurimistöötajad meile edastavad, äh, vastasel korral äh, seal saadetakse meie töö üldse küsimärgi alla. ja ma arvan, et selles kontekstis oleks tõesti väga oluline, et ükskõik, millised eeskirjad lõpuks ka ei kehtestataks, need peavad kehtima ka liikmesriikide tasandil. praegusel hetkel rakendatakse erinevaid standardeid Euroopa ametites, mis tegelevad õiguskaitsega ja liikmesriikides ja on praktikas mitmesuguseid asju, mida me ei saa teha, mõningaid asju, mida meie süsteem meile ei luba võib äh, siiski liikmesriikides teha ja, ja meie samas ei või äh, äh, edastada andmeid ühelegi kolmandale riigile, kellega meil puuduvad vajalikud lepingud, aga liikmesriikides võib seda mõnikord teha lähtuvalt kahepoolsetest lepingutest või lihtsalt vastastikuse põhimõttest lähtuvalt ja need on kindlasti teemavaldkonnad, millega tuleb veel tegeleda, mida tuleb analüüsida laiemalt ja see on praegune töö, töö on selleks väga heaks võimaluseks. Herrn Drever und zu Herrn Aumann. härra Drever ja ähm, härra Aumann, palun. Thank you very much. suur tänu, lugupeetud juhataja. ma arvan, et siin on juba päev väga palju asjalikke seisukohti äh, väljendatud äh, aga et püüan vastata mõningatele küsimustele, teha seda lühidalt. ja õiguskaitseorganite juurdepääs avalikult kättesaadavale infole. mina võin loomulikult siin esindada ainult Europoli seisukohta, Europoli süsteem on järgmine. Europolil ei ole juurdepääsu äh, Europoli saab pöörduda eraettevõtete poole ja küsida neilt infot, kuid meil on oma andmekaitsesüsteem, äh, äh, mida rakendatakse nende andmete puhul, mis võib olla äh, väärtuslik info terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vahe, vastases võitluses ja ähm, mida edastavad meil liikmesriikide politseiorganid ja loomulikult siis on liikmesriikides oma menetlusõigu õigus, äh, mida mõjutab siis see direktiiv, millest me siin oleme rääkinud. Te mainisite läbipaistvusest, läbipaistvus ja Euroopa Politseiamet, äh, ma arvan, et äh, väga oluline on see, et Euroopa kodanikel oleks võimalus pöörduda otse Euroopa Politseiameti poole, mitte ainult äh, andmesubjekti nõuetega, aga ka avaliku juurdepääsu nõudega infole, mis meil Europolis on, või dokumentidele, mis on Europolis. õiguskaitseasutusena püüame me ka politseitöös lähtuda võimalikult suurel määral läbipaistvuse põhimõttest. ja viimane sõnavõtt, väga oluline tõesti on usalduse loomine Äh, Euroopa kodanikes usalduse ärgitamine äh, õiguskaitseorganite töösse, aga iseenesest Euroopa Politseiameti töösse. kui liikmesriigid ja liikmesriikide politseiorganid ei usalda äh, Europoli ja Europoli suutlikkust andmeid töödelda usaldusväärselt äh, ning äh, andmekaitse eeskirjadest lähtuvalt, rangetest andmekaitse eeskirjadest lähtuvalt, siis äh, liikmesriigid peatavad andmete edastamise, sellepärast et sellisel juhul neil ei ole lihtsalt vajalikke tagatisi. ja see ei ole õiguskaitse seisukohast soovitav ja ka Euroopa kodanikud tahavad loomulikult, et lähtutakse hangetest eeskirjadest andmete töötamisel ja see ja samal ajal äh, õiguskaitseorganid on huvitatud sellest, et meie andmebaasides oleks äh, väga täpne info ja kvaliteetne info. andmekaitse eeskirjad Europolis, meie registrihalduse eeskirjad, äh, mis käsitlevad seda, kuidas me andmeid töötleme, teeme seda andmekaitse eeskirjadest lähtuvalt. Äh, see on kõik väga oluline. Thank you uh,. Chair, just uh, one point. suur tänu, juhataja. mina siis tegelen operatiivse tööga Europolis äh, ja ütlen ka omalt poolt paar sõna. keskenduksin siis praktilisele tööle andmetega. proua Sipp Kappel mainis ka, kuidas on võimalik andmeid edastada ja töödelda liikmesriikide vahel ja see oli üheks väljakutseks Europolile, kui Europol loodi. meil on oma meetod selleks, kuidas me infot vastu võtame, infot edastame ja me pidime väga palju teavitama liikmesriike õpetame neile, selgitame neile, millised on meie äh, esitatavad tingimused andmetele, selleks et me need andmed vastu võtaksime. ja andmete töötlemise otstarve peab olema selge, vajalik, äh, info, mida me vastu võtma, võtame, peab olema vajalik äh, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. kui järelevalveorgan tuleb meid kontrollima, siis nad tavaliselt esitavad just nimelt neid küsimusi, miks on selle isiku andmed teie süsteemis, miks te süsteemi võtsite, miks te hoiate tema andmeid äh, siin äh, süsteemis, miks on tema andmed veel asjakohased. ja selles mõttes ühtlustamine on olnud ka meie eesmärgiks ja nüüd on see nüüd lepivad sellega üldiselt meie koostööpartnerid äh, liikmesriikides, samuti õiguskaitseorganite hulgas äh, üldiselt äh, mõistetakse seda ning soovitakse ühtlustamist, sellepärast et see on lihtsam, kui on, kui politseiametnikud teavad, millistest eeskirjadest lähtuvalt saab infot saata teistesse riikidesse ja kuidas seda infot saab kasutada, sellepärast et lõppkokkuvõttes ega me ei töötle infot ainult info enda pärast, me toetame uurimisi liikmesriikides, selle eesmärgiks on äh, edukas kohtuprotsess äh, ja me tahaksime, et äh, igas etapis peetaks kinni kõigist õiguspõhimõtetest. aitäh ja nüüd ma annan sõna veel proua Busseele ähm.. suur tänu! üks kommentaar ka minu poolt, mis puudutab härra Alvaro kommentaare, olen täielikult nõus kõigi nende otstarbepiirangutega ja eesmärgipärasusega, mis on raamotsuses juba olnud problemaatilised küsimused, ootan pikisilmi arutelusid ka Euroopa Nõukogus, kus samuti toimub andmekaitse ülevaatamine. ma arvan, et andmekaitsestandardid ei muutu eriti, võib-olla neid pisut lihvitakse ja seda me teeme ka praegu siin ja lähikuude jooksul, mis puudutab õiguskaitseorganite juurdepääsu isikuandmetele, mis on pärit eraettevõtetest, siis ma rõhutan siin jällegi seda vajalikkuse nõuet. seda mainis ka härra Alman, kes just äh, sõna võttis äh, vajalikkuse tingimus on väga oluline element ja meie lahenduse üks aluseid, aga see on ka väga raske element arutelus. rõhutaksin seda, et me ei taha samasid arutelusid, nagu meil on olnud finantsjälitusprogrammiga SWIFTi puhul äh, ja me ei taha ka, et phishing tegeletakse ja vajalikkuse tingimus on minu jaoks meie lahenduse võtmeks. Anna Fielder. tahaksin vastata mõnedele küsimustest, mille esinesid, esitasid osalejad väga osavalt läbipaistvus on väga oluline küsimus, siin tahaksin jällegi tuua välja määruse ja direktiivi erinevust määruses on äh, põhi, äh, põhimõtteks õiglane töötlemine äh, ja see tähendab seda, et andmeid tuleb töötleda ka läbipaistvalt. direktiivis seda ei nõuta, artikkel neli A mainib õiglast töötlemist, aga mingisugust läbipaistvust mitte kuskil ei mainita. tõesti õiguskaitsesektoris on vaja teatavaid piiranguid, ähm, äh, sellepärast et tegemist võib olla tundlike andmetega ja nii edasi ja nii edasi. ja kuid äh, ei ole mingisuguseid põhjuseid, miks meil ei võiks olla läbipaistvust mitmetel äh, puhkudel õiguskaitsesektoris ja siis veel. Te mainisite usaldust. oma varasemas ettekandes ma mainisin, et on väga oluline, et kui Euroopa asutused töötavad ühise vastastikuse tunnustamise teekaardi kallal, siis kõik tõlkest kuni juurdepääsuni, äh, kui kõik on olemas, aga andmekaitset samas ei ole, see oleks naeruväärne, andmekaitse on oluline element ja see on tähtis element selleks, et saavutada usaldust. vastasel korral on nii, et ühes liikmesriigis on äh, kõrgemad nõudmised, teises madalamad nõudmised äh, ja see tekitab palju vastuolusid ja probleeme. ja see toob mind äh, jällegi killustatuse juurde, proua Lebai ja proua Reding mõlemad mainisid seda, et äh, nende pakettide eesmärgiks, selle paketi eesmärgiks on ühtlustamine, killustatus killustatuse vältimine, meil on kakskümmend seitse eh, eh, erinevat süsteemi õiguskaitseeskkonnas, meil on eraelu direktiive, meil on andmete hoidmise direktiive, kuidas võib saavutada siin lihtsustamist? nii et ma palun, proovige nüüd siis natukene rohkem selle eh, lihtsustamise suunas ja lihtsustamise nimel tööd teha. suur aitäh ja see oligi nagu tegelikult lõppsõna, mis sobib väga hästi kolmanda osa lõpetuseks. tahaksin tänada kõiki, kes kolmandas osas osalesid, teie panuse eest, tegelemaks selle väga keerulise valdkonnaga. tänan teid veel kord südames, tänan nii teaduslikku lähenemisviisi tutvustamist kui ka praktikute kogemuste tutvustamise eest on suurepärane, me oleme töötanud väga efektiivselt ja oleme täpselt ajakavas, nüüd annaksin sõna kahele kolleegile, Kellile ja Hirschile, et alustada neljanda osaga. suur aitäh kõigile!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 macht mein Stil normalerweise. Dankeschön. Members, uh, national parliamentarians. lugupeetud külalised, riikide parlamentide liikmed, daamid ja härrad, me oleme jõudnud nüüd tänase neljanda osa juurde, tegemist on väga olulise ja huvitava aruteluga, loodetavasti jääme me ka ajagraafikusse ning me jõuame siis õige ajaga lõpetada. kolm aastat tagasi äh, sain ma enda kätte sellise asjanduse, ning ma kavatsen seda kasutada ning kõneleja osutab oma haamrile. mul on väga hea meel olla Tööstuse ja Teadusuuringute Komisjoni arvamuse koostaja andmekaitse küsimustes. ning me oleme ka võtnud ühendust saja kahekümne mm, loobigrupi esindajaga, kes on tulnud oma murede ning ettepanekutega minu juurde ning üldises mõttes me saame äh, ka selle küsimuse hästi lahendatud, me arutame täna väga ähm, olulisi küsimusi, nagu näiteks nõustumine ning äh, siis kas vaikimine nõustumine või äh, ähm, väljendatud nõukumine andmete edasikandmine ja teised küsimused siia need äh, siis äh, ettevõtted, kus on üle kahesaja viiekümne töötaja, kõik äh, need küsimused on äärmiselt olulised. nüüd aga jõuame väga olulise aspekti juurde täna pärastlõunal ning selleks on vastutavad töötlejad ja andmetöötlejad erasektoris ja töösuhte kontekstis. ning selles osas on mul öelda, et äärmiselt oluline on see, et me siin asjad paika saame ning minult on väga palju küsitud see, et äh, me peame paika panema vastutaja, töötleja selged ülesanded, kui te ostate näiteks auto ning pidurid lähevad rikki, siis äh, te ei saa siis pidurite, äh, siis kaebuse esitada siis pidurite tootjale, nii et siis vastutavad töötlejad on vastutavad selle eest, mida teevad andmetöötlejad ning äh, ilmselt äh, on et me paneme praegu paika need liiklusmärgid, äh, kui me toome jälle võrdluseks siin autosõidu, selleks et edaspidi kõik täpselt paika läheks ning seega teiepoolne tagasiside on meile väärmiselt oluline, mis lõpuks jõuab meieni parlamendi muudatusettepaneku, panekutena ning võib-olla siis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on meil siis määrus jõus ning vaatame siis, mis sellest edasi saab, nagu ootame teie panust. ning minu kolleeg on siin minu kõrval, kes on minu kaasmoderaatoriks, see on Nadja Hirš, palun. Um, aitäh! mul on väga hea meel täna tööhõivekomisjoni nimel äh, siin istuda, mina olen selle komisjonipoolse arvamuse koostaja ja see puudutab ka tööhõive statistikat, eh, mida on käsitletud ka artiklis nelikümmend kaks. viimastel aegadel olen pidanud erinevate ettevõtete, ettevõtete liitude esindajatega nõu, eh, seal tegelikult andmekaitse teema polnud sugugi nii esiplaanil ja kui ma selle teema tõstatasin, siis nad ütlesid, aa ah, jaa, selles valdkonnas on meil ju ka andmeid. nõnda öelda me taasavastasime enda jaoks selle teema ja siis loomulikult kerkis terve rida probleeme. kõigepealt see, et tööhõivealane statistikas, statistika on erinevates liik-, liikmesriikides väga erinev ja sellele andmetele juurdepääs väga erinev juba kümme aastat tagasi püüdis Euroopa Komisjon siin öö, äh, äh, osas äh, jõuda ühise nimetajani, kuid sellest ei tulnud midagi välja. kuid kui me räägime tööhõive alasest statistikast, siis on see väga oluline teema, sellepärast et viimastel kuudel ja aastatel äh, on vastavaid andmeid korduvalt kuritarvitatud või on loodud andmebaase, mille loomine tegelikult on seadusega olnud vastuolus. siis me otsustasime artikkel kaheksakümne kaks puhul ja öö, äh, seda, et meie kui tööhõivekomisjon keskendume just artiklile kaheksakümmend kaks ja läheme selles osas sügavuti. selleks, et saavutada äh, kõikide liikmesriikide ühene ja üksmeelne lähenemine, ent samas kehtestada äh, siin osa standardid, mis peaksid kehtima kõikides liikmesriikides, näiteks seda, et töövõtjal on õigus teada saada tööandja käest, milliseid andmeid ta tema kohta on salvestanud või selle kohta, mil määral äh, kasutatakse andmeid äh, tema kohta, näiteks seda, äh, kas telekommunikatsiooniettevõtetelt saadakse teada, kui palju ta kasutab töö juures äh, e-posti ja emaili võimalusi. Äh, kas ja mil määral on ettevõttes paigaldatud videovalve ja mil määral seda tema töökohal, tema suhtes rakendatakse, need on need momendid, mida me peame silmas, kui me räägime artiklist kaheksakümmend kaks. sellega liitub see, et kui ettevõttes on andmekaitsevolinik, kui ta selles ettevõttes töötab, siis tal peab olema ka selge ülevaade asjadest. Äh, lisaks tuleb arvestada tööandja ja töövõtja ebavõrdset olukorda, tegemist on erinevate kaalukategooriate ka tegelastega, kui tuua võrdluseks boks. on oluline on oluline, et äh, tööandjad ei varjaks töövõtjate eest võimalus, võimal-, erinevaid pakkumisi, muuhulgas töötervishoiu tagamise osas. ja siin osas peavad ka töötajate esindajad väga äh, tõsiselt äh, ja aktiivselt tegutsema, see tähendab, et, et ka tööandjatele tuleb ka sellise nurga kaudu tagada soodne olukord töö, turul ja selles mõttes on oluline artikli kaheksakümmend kaks sisuline rakendamine. Äh, mul on väga hea meel, et me saame neljanda osaga nüüd alustada ja annaksin kõigepealt sõna äh, minu kolleegile, kes istub minu vasakul käel, see on Saksamaa Bundestagi siseasjade komisjoni liige Stefan Maier, palun. aitäh lugupeetud arutelust osavõtjad, kõigepealt tahaksin südames tänada selle eest, et mul avaneb võimalus täna selle erakordselt tähtsa küsimuse üle teiega mõtteid vahetada. määruse keskseid punkte juba varasemate arutelu käigus käsitleti, on oluline poliitiline diskussioon, muuhulgas poliitiline diskussioon, mis toimus Bundestagis ja Bundesraadis, sest andmekaitsele pööratakse Saksamaal väga suurt tähelepanu, kuid väga paljudel juhtudel pole tegemist mitte riigi või avalik-õigusliku asutusega, kellele käsutuses on äh, andmeobjektide andmed vaid ka mitmesugused äh, teised eraõiguslikud ettevõtted näitsid, näit-, ettevõtted näiteks. minu jaoks on oluline tagada äh, andmeobjektide äh, äh, huvide kaitse, sest tegemist on ju Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga sätestatud õigustega, mille tagamine tuleb kindlasti tagada ja see kujutab endast põhiõiguste harta lahutamatut koostisosa kuid samas ei ole need õigused alati eh, tagatud ja väga paljud dokumente eh, selles valdkonnas võetakse aga vastu ainult tarbijast lähtudes. ühes või teisel eh, puhul lähtudes ettevõtte huvidest võib see ollagi põhjendatud, et andmeobjektide andmeid avaldatakse. nagu näiteks siis, kui me räägime mm, lõimitud eraelu kaitsest või eraelu kaitse vaiksätetest, siis need on minu arvates erakordselt olulised elektroonilise andmekaitse puhul, kuid tervikuna on eh, komisjoni esitatud dokumendi eh, pakette ebapiisav. komisjon küll väidab, et sellega peab kaasama äh, et sellega peaks kaasnema äh, väiksem bürokraatia ja väiksemad halduskulud, kuid minu meelest need, see dokumendid seda ei kajasta, nagu näiteks artiklid neliteist, kolmteist, neliteist, viisteist ja kolmkümmend kaks loovad täiendavaid äh, kohustusi informatsiooni kogumise osas, kuid sellegipoolest ei ole selgelt sõnastatud, milliseid, millist informatsiooni tuleb koguda, millist mitte ja millises ulatuses tahaksin tuua selle kohta näite. kui praeguseid sätteid ule-, laiaulatuslikult rakendada, kui rääkida andmete ülekantavusest elektroonilisse andmepanka, eh, siis on see tegelikult teavitamise ja teavi eh, väljastamise kohustusega ja seda on praktikas väga keeruline rakendada. samal seisukohal on ka äh, Saksa tööst-, töösturite liitu kuuluvad tööstusettevõtted, kes leiavad, et niisuguse kohustuse, niisuguse täiendava uue äh, teavitamiskohustuse ka äh, lülitamine sellesse õiguspaketti tähendab ettevõtete jaoks erakordselt suurt ja täiendavat kulu äh, Eh, niisuguse eh, teabe tagamisel. ei ole võimalik niisuguse kiire ajavahemiku jooksul, nagu praeguses dokumendi projektis on ette nähtud, seda tagada eriti keeruline on see aga ettevõtetes, eh, kus on näiteks keskmiselt kakssada viiskümmend töötajat. Saksamaal on selleks tasemeks kehtestatud kümme inimest ja minu meelest on see ennast Saksamaal ka praktikas õigustanud teiseks tuleb väga selgelt teha vahet teabe kogumise mahu ja konkreetse ettevõtte suuruse vahel. ka siis, kui one stop shop põhimõte on leidnud praktikas õigustust, tuleks siiski Euroopa tasandil lähtuda mikro ja VKE, mikroettevõtete ja VKE-de huvist. igal juhul tuleb arvestada ka äh, töötajaskonna ja töötajaskonna kogu, kohta kogutavate andmete öö, äh, momenti. Äh, sellised kokkulepped on Saksamaal juba ettevõtte ja töötajaskonna vahel sõlmitud lepetes ammugi juba sätestatud ja niisugune kokkulepe öö, tööandja ja töövõtjate vahel on taganud äh, soodsa äh, ettevõttesisese äh, kliima ja töötajaskonna positiivse hoiaka. tänu sellele on kehtestatud kõrged andmekaitsenõudmed ja vast-, selline protsess on vastastikune, kuid kui me vaatame kahe, selle kahe dokumendi mm, projekti, siis ma julgen väita, et andmeobjektide huvid ei ole sugugi täiel määral kaitstud. Äh, Saksamaal on sõlmitud tööandjate ja töövõtjate vahel kollektiivlepingud ja kui äh, niisugused dokumendid vastu võetakse, siis kaotavad terve rida kollektiivlepingud oma jõu see tähendab seda, et ettevõttesisesed kokkulepped ja kollektiivlepped äh, peaksid olema siiski dokumendid, mida sõlmitakse konkreetse tööandja ja töövõtja vahel, lähtudes äh, need, selle konkreetsete ettevõtete Eh, huvidest ja vajadust selleks, et me saaksime tagada praeguse andmekaitse kõrge taseme, sest kui me võtame vastu niisuguse paketi, siis me praktikas teeme sammu arengus tagasi. juba praegu on tegemist olukorraga, eh, kus eh, andmekaitse toimib meil Saksamaal töövõtja huvides. kui me aga räägime tööandja eh, töötajale tehtavatest soodustustest, siis eh, tööandja tänasel päeval niisugust teavet jagab. kui aga me nüüd kehtestame niisugused nõuded, nagu neid on ette nähtud selles eh, dokumendipaketis, siis jäävad niisugused soodustused töötajal teadmata ja see tähendab seda, et töötajaskonna huved, huvid ei ole kaitstud määral, nagu nad on seda tänasel päeval. kui ma tahaksin kui ma räägin delegeeritud õigusaktidest, siis nähakse ette, et neid võetakse vastu Äh, kuskil suurusjärgus viiskümmend, minu arvates on see täiesti lubamatu, et nende delegeeritud õigusaktide arv on liiga suur, kui me räägime Euroopa Liidu äh, toimimislepingu artiklitest kakssada üheksakümmend kaks kuni kakssada üheksakümmend kaheksa, siis me peame, äh, peame kahjuks tõdema, et need niisugused hulga delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine on vastuolus äh, Eh, Euroopa Liidu toimimislepinguga ja tekitab te terve rida küsitavusi õigusriigi reaalse funktsioneerimise suhtes. me me peame tegelikult ka arvestama seda, et kui me võtame, kui asi läheb niisuguse hulga delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseni, siis eh, tuleb konkreetses olukorras ja selleks, et neid oleks võimalik siseriiklikult rakendada, tegeleda niisuguste õigusaktide materiaalõigusliku sisuga täitmisega. ja äh, tegemist on tegelikult olukorraga, kus äh, siseriiklikul järelevalveorganil puudub võimalus niisuguste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist takistada, see tähendab seda, et me ei suuda tagada nende demokraatia äh, põhimõtete ellurakendamist, mis on sätestatud Saksamaa põhiseaduste artiklites nelikümmend seitse ja kakskümmend lõige kaks lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad, Saksamaal on erakordselt, äh, Saksamaal on äh, selle käesoleva debati ellu, äh, e, debati läbiviimisel esmane nende seadusandlike aktide rakendamise praktilisus ja mõttekus ja minu arvates leiame meie, et need dokumendid ei kujuta endast praktikas põhjendatud otsuseid, sellepärast ma leian, et nende dokumentide kallal tuleb väga palju tööd teha ja ma loodan, et parlamendil õnnestub teha kõik endast olenev selleks, et saaksid vastu võetud dokumendid, mis tagaksid Euroopa Liidu liikmesriikide andmekaitse kõrge taseme suur tänu ja suur tänu, et oma kõne ajast kinni pidasite, hoolimata sellest, et äh, tõlgid äh, nägid kurja vaeva, et teiega sammu pidada. ja ma tahaks, ma arvan, et äh, inglise keele tõlk on ära teeninud hea Guinessi õluklaasi pärast meie kohtumist. ja nüüd anname sõna väga jõulisele naisterahvale, kes oma nime ei kavatse enam müü-, muuta, Erika Mann, kes on Facebooki haldusdirektor. suur tänu teie lahkete sõnade eest ja suur tänu, et te kutsusite ka Facebooki siia tänasel arutelul osalema ja äh, Äh, lugupeetud liikmes, liikmesriikide parlamentide esindajad, Euroopa Parlamentide liik-, parlamendi liikmed, mõned üldisemad kommentaarid enne, kui äh, tegelen konkreetsemate küsimustega, mille teema tõst-, küsimustikust tõstatasite määrusel ja direktiivil on potentsiaal innovatsiooni soodustada ja samal ajal äh, luua suurem läbipaistvus ja parem, äh, parem kontroll internetis. Facebook usub, et on võimalik äh, luua eraelu kaitsmise põhimõtted samal ajal, kui digitaalne sektor toimib ja õilmitseb. eraelu puutumatus on meie töö aluseks ja meil on, meie põhimõteteks on läbipaistvus, kontroll ja aruandluskohustust ja ja see kajastub äh, ka andmekaitse määruses ja teataval määral ka direktiivis. me Te tõstatasite küsimuse, kas äh, regulatiivse ja administratiivse koorma vähendamine äh, andmete töötlejate puhul ähm, on saavutatav ja komisjon teeb ettepanekute uute haldusnõuetega jaoks kõikidele ettevõtetele, kus on üle kahesaja viiekümne töötaja ja kes teostavad monitooringut ja seiret oma kasutajate üle. tuleb säilitada ka andmed, dokumentatsioon andmete töötluse kohta, mis on tegelikult väga suur halduskoorem ettevõtetele, sealhulgas ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kõikidele ettevõtetele. Facebook saab aru, kui raske ülesandega seisavad silmitsi Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament, kui raske on leida majanduskasvu soodustavate meetmete ja andmekaitsestandardite vaheline tasakaal, kuid olu-, oluline oleks see, et määruse ettepanek, tagades samal ajal andmekaitse kõrge tase andmete kasutajatele, võtab arvesse seda, et praegu on internetisektor veel oma arengu algusjärgus, mõned leiavad, et me oleme juba lõppu jõudnud, aga see pole tõsi, me oleme alles arengu alguses. väga paljud ärimudelid veel arenevad ja seetõttu on oluline, et me tagame, et esitatavad õigusloomelised ettepanekud ei too kaasa endaga ebavajalikku koormat Euroopa ettevõtetele, olgu nad suured või väikesed. Euroopa Komisjon on kahe tuhande kümnendal neljandast aastast alates rõhutanud, kui oluline on digitaal- ja internetisektor äh, Euroopa majanduse arengu seisukohast üldisemalt. Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja liikmesriigid on sageli avaldanud arvamust et äh, digitaalmajandus aitab äh, meil tagada töökohtade järjepidevuse, sotsiaalse kaasamise ja majanduse arengu aga me peame mõistma seda, et Euroopa ettevõtted on internetimajanduses väga suured osalised, suurem osa, mõned olulised äh, ülemaailmsed internetiettevõtted on Euroopa ettevõtted Spotify, Skype Luksemburgist, Liisa Prantsusmaalt, Boga äh, Saksamaalt, väga palju on selliseid ettevõtteid. ja äh, õitsevad elujõulised Euroopa ettevõtted on internetimajanduse aluseks ja platvormi mudeliks, mis võimaldab neile ettevõtetel toimida. Äh, Facebook on üheks näidise, näiteks ja meie suhtume optimistlikuks äh, optimistlikult uutesse ettevõtetesse ja meie oleme uhked selle üle, et me oleme Facebooki platvormi muutnud neile kättesaadavaks ja aitame neil kasvada äh, üle kogu maailma sõltumatu uurimus, mille läbi viis, mille läbi viis Lloyd kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaanuaris, avaldati see uurimus, see näitas, et Facebooki ja Facebook Europe'i tegevuse tulemusena äh, loodi äh, kakskümmend kaks miljardit kasumit ja viisteist protsenti, äh, viisteist miljardit Euroopa majandusse kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja äh, toetati kahtekümmend tuhandet töökohta Euroopas siis kuidas see ühtse kontaktpunkti mehhanism mõjutab liikmesriikide õigussüsteeme ja andmesubjekti õigusi? kuidas tagada seda, et otsused on rakendatavad liikmesriikides ja andmesubjekti ja elukohariigis? Facebook tervitab seda, et on loodud ühtse kontaktpunkti mehhanism, see aitab ühtlustada andmekaitse eeskirju Euroopas ning aitab luua õiguslikku ühtsust Äh, andmete puutumatuse küsimuses ja see on väga suur erinevus liikmesriikide andmekaitsesüsteemi ja Euroopa Liidu praeguse andmekaitseraamistiku ja tulevase vahel. see aitab paremini kaitsta isikuandmeid, tagada parema andmete voo Euroopa Liidu siseselt ja ka väljaspool. pöördugem tagasi siis äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja digitaalsektori juurde. Euroopa digitaalne ühtne turg on võtmeks Euroopa majanduse taastumisele ning äh, ühtne kontaktpunkt aitab äh, tugevdada seda suunda. Need äh, arvud, mida Lloyd mainib, on järgmised. toon teile veel siin näited Euroopa Poliitikakeskusest, samuti Euroopa Poliitikakeskusel tõdes, et integreeritud Euroopa digitaalne ühtne turg toob e-, SKT kasvu kaasa, mis on võrdne nelja protsendiga ehk siis viiesaja miljardi euroga kümne aasta äh, vältel ja loomulikult äh, kõik see sõltub sellest, äh, kuidas Euroopa majandus äh, areneb üldiselt ja kuidas areneb maailmaturg, aga ma arvan, et need näitajad ja need prognoosid on siiski huvitavad ja seetõttu ühtse kontakti ja punkt, ühtse kontaktpunkti mehhanismil on suur potentsiaal VKE-de toetamiseks, innovatiivsete ettevõtete toetamiseks ja see aitab killustatust vältida, aitab administratiivkoormust vähendada, aitab hoida kokku ettevõtetel. volinik Reding on prognoosinud, et kokkuhoid on kaks koma kolm miljardit eurot aastas. ja samuti on sellel oma potentsiaal luua Äh, soodusinvesteerimiskeskkond rahvusvahelistele ettevõtetele ja äh, huvi Euroopa Liidu vastu kasvab ja investeeringuks muutuvad siiapoole. ühtse kontaktpunkti süsteem toimib aga ainult siis, kui liikmesriigi andmekaitseasutuste suhted ja pädevate järelevalveasutuste suhted, mis on seotud äh, nii-öelda ettevõtte pea öö, asukohaga on äh, tõesti äh, hästi määratletud. me tunneme tõsist muret, äh, et praeguse määruse ettepaneku juures on artiklid, mis võivad seda ähm, üldsüsteemi ähm, õõnestada ja seetõttu võib tekkida puudujääk ja määruse rakendamises võib tekkida ebakindlust õigussüsteemis ettevõtete jaoks ja puudub aruandluskohustuse määratus ettevõt-, kodanike jaoks. ma arvan, et ähm, Euroopa Parlament peab vaatama, kuidas on defineeritud äh, järjepidevuse mehhanismi ning äh, loodetavasti äh, esitatakse mõningad ettepanekud, kuidas praegu ette pandud sätteid parandada Facebookis. kahe tuhande kümnendal aastal lõime Facebook Islandi, Facebook saare, mida reguleeritakse Iiri andmekaitsevolinikuga. ja me oleme näidanud korduvalt, et oleme valmis kõiki kohustusi täitma ka eraelu puutumatuse küsimuses. teeme seda loomulikult äh, tihedas koostööd Iirimaa andmekaitseametiga. Facebook, äh, kes viidi läbi põhjalik audit, auditi viis läbi andmete puutumatuse äh, amet äh, ja lõpp raport tõdes, et Facebook äh, ei ole valmis mitte järgima ainult Iiri andmekaitsega seotud eeskirju, vaid äh, järgib ka kõiki Euroopa andmekaitse põhimõtteid. seejärel tehti veel kuus äh, kuud rakenduslikku tööd ja Iiri andmete puutumatuse ameti ülevaatev raport tõdes, et Facebook on, on tõendanud, et nad on valmis äh, igasuguseid andmekaitsega kohu, seotud kohustusi käi-, täitma ja valdkondades, kus andmekaitseorganid nõudsid muutusi, oleme me töötanud nende küsimuste kallal, täht ei ole veel saabunud, kuid äh, kavatseme tähtajaks ka puudujäägid kõrvaldada ja lõpetuseks, äh, mis puudutab seda, kuidas tagada seda, et äh, õigusloomelised ettepanekud äh, on kooskõlas tehnoloogia arenguga, lõimitud eraelu kaitse ja eraelu kaitsjad vaikesed on teretulnud, meie leiame, et tuleb lähtuda lõimitud and-, eraelu kaitsest. lõimitud eraelu kaitsega ei võta praegu äh, äh, eraelu kaitsvad väikesätted ei võta arvesse aga äh, võrguteenuste, äh, sotsiaalvõrguteenuste eripärased, äh, jagamine, ühenduses olemine on meie toote keskmes, just sellepärast inimesed liituvadki Facebookiga ja me usume seda, et meie tarbijad peavad saama kontrollida seda, kuidas nad tahavad ühenduses olla, mida nad tahavad jagada ja seetõttu olemegi me oma lehekülje kujundanud niiviisi, et inimestel on kontroll selle sisu üle, mida nad tahavad jagada, nad saavad valida, millise publikuga nad tahavad seda jagada ja see kontroll, see sellega, selleks kontrolliks on oma tööriistad, mida kõik saavad kasutada, nad saavad oma andmeid äh, alla laadida ja kõrvaldada neid andmeid, mis on juba Facebooki äh, edastatud. Nad saavad äh, igasuguse info publikut muuta, kui tegemist on nende edastatud infoga, nad saavad infot kustutada, kui nad seda soovivad. Facebook usub, et inimestel peab olema, peavad olema öö, erinevad tööriistad, dialoog, nõuanded, äh, juhtnöörid, mis aitavad äh, neil äh, tõesti jagada seda infot, mida nad tahavad nende isikutega, keda nad tahavad ning aitavad neil parimal võimalikul moel seadistada oma andmete puutumatusega seotud seadistusi. me arvame ka, et seadistused peavad olema ja lähtuma ea Äh, omapäradest, alaealistel on võimalused väiksemad, nende nähtavus on äh, väiksem, alaealised samuti ei või avalik, äh, neid ei või avalikesse otsingusmootoritesse kaasata, enne kui nad on kaheksateistkümneaastaseks saanud. me osaleme selles algatuses, mille eesmärgiks on interneti muutmine lapsesõbralikuks tegemist on ettevõtete algatusega, mida toetab Euroopa Komisjon ja leiame, et äh, lõimitud eraelu kaitse on väga teretulnud, äh, tehnoloogiat tuleb kasutada selleks, et tagada tarbijate kaitse, me tahame tehnoloogia neutraalset lähenemist, nii nagu komisjon on äh, seda samuti soovinud ainult sel moel me suudame tagada seda, et meie seadused on kooskõlas tehnoloogia arenguga ning uh, uued tooted, uued teenused uh, lähtuvad kõigist eraelu puutumatusega seotud asjaoludest, aitäh! Thank you, Erika, for your contribution! aitäh, Erika, sõnavõtu eest! tänan sind! minul on hea meel esitleda teile meie järgmist kõnelejat, härra Aleksander Tiks, eh, ta on Berliini andmekaitse ja teabevahetuse volinik. tänan, et te siia tulite, palun, sõna on teil. aitäh, proua Kirš, see oli väga tore sissejuhatus, minu jaoks on suur au olla siin Euroopa Parlamendi ning riiklike parlamentide esindajate ees. mul on siin kümme punkti ning lõppkokkuvõte, millega tahan teie ette tulla ennekõike tahaksin öelda, et ähm, andmekaitse üldmääruse ettepaneku eesmärgiks on üritada tagada seda, et Euroopa Liidus oleks harmoneeritud isiku andmete kaitse kõrge tasu ning see on väga tervitatav. kuid äh, nagu direktiivis üheksakümmend viis nelikümmend kuus on põhjenduspunktis kümme sees kirjutatud, siis on seal, siis see, selle kohaselt on nii, et liikmesriikide seaduste lähendamine ei peaks vähendama parandama nende kaitsetaset ning äh, see käib ka äh, selle määruse kohta ning äh, see peaks olema määruses selgemalt olema sisse kirjutatud. toon teile ühe näite, siin seda juba mainiti eelmise kõneleja poolt rohkem paindlikkust on vaja liikmesriikides teatud sektorites ning eriti just tööhõivesektorist, mitte ainult seal, kuid ehm, seal just eriti. artikkel kaheksakümmend kaks ehm, määruse eelnõus on minu arvates liiga kitsas ning samas on ta ka liiga ebamäärane, sellepärast et liikmesriikidel on võimalus seda kasutada tööhõivesektorit ainult selle määruse ehm, piirad, piirides Ehm, Saksamaas on olemas selliseid äh, kollektiivlepinguid ning seadusi, mis annavad teatud erikaitse töötajatele ning äh, töötaotlejatele ning äh, see läheb kaugemale kui määruses kirjas olev ning on täiesti ebaselge see, kas need kokkulepped on äh, pärast määruse vastuvõtmist ka veel jõus. ning me ei peaks kaitset äh, vähendama harmoneerimise abil või siis see harmoneerimine ei peaks viima selleni, et kõik laseksid ohjad lõdvaks, vaid me peaksime kaitset hoopiski mm, parandama ning ma olen nõus sellega, mida proua Hirš ütles, et miinimumkaitsestandardid äh, peaks olema selge eh, sõnum, see peaks olema sees artiklis kaheksakümmend kaks, kuid praegu seda seal ei ole. ning teiseks ma tahaksin eh, rääkida nendest erimeetmetest, eh, mis käivad väikeste ja keskmiste ettevõtete kohta. mul on hea meel, et komisjon on näinud nende heaks on loonud nende jaoks erisätted, kuid mulle tundub, et nende erandite suurus VKE-dele on liiga lai, ma toon teile ühe näite. laste kaitsmine. kui te olete nõus, et meil peaks olema eh, laste andmete kaitse tööt-, andmete töötlemiseks erisätted, siis ma ei näe mingit põhjendust, miks eh, VKE-del peaks olema erimeetmed, mis eh, mis võetakse vastu siis, kui, kui neil on olemas laiapõhjaline nõustus, nii nagu mm, on olemas artiklis kaheksa kolm selles määruses ning kakssada viiskümmend töötajat, see piirmäär, mis puudutab neid mm, nimetatud mm, andmetöötlejaid, see on minu arvates täiesti ebamõistlik ning näiteks terasetootja, kus on kakssada viiskümmend töölist tööl, ning kaks inimest, kes peavad siis andmetöötlemisega tegelevad, siis nemad peavad olema määratud andmetöötlejad, kuid on, kui me näiteks töötleme, ehm, kui näiteks viie andmetöötlejaga eh, asutus ei pea siis selle erisätte alla käia ning äh, siis äh, kontrollija, protsessor, vastutav ning volitatud töötleja, need mõisted. mul on väga hea, et SWIFTi põhjal on tehtud mitmeid parandusi ning artiklis kakskümmend neli ja kakskümmend kaheksa Need on väga ebamäärased, see vahe vastutava töötleja ning volitatud töötleja vahel artiklis kakskümmend neli on ebamäärane kahekümne kaheksandas räägitakse aga dokumenteerimisest, mida peavad tegema nii vastutavad kui ka volitatud töötlejad. praeguses andmekaitseseaduses on äh, volitatud töötleja äh, osa nendel on oma vastutus äh, olemas ning neil on ka omad ülesanded ning minu arvates on praegune sõnastus natukene selline kobav ning ma tahan, et see oleks palju selgem, sellepärast et meil on vaja, et vastutus ei hajuks ära kuidagi, niimoodi, et vastutavad töötlejad ja volitatud töötlejate puhul oleks ähm, täpselt paigas, kes mida teeb, eriti just äh, pilv äh, pilvtöötlemise puhul. otsene marketing, ka siin peaks olema selgelt äh, olema paigas see, mida tähendab selge nõusolek see, me ei saa, me peame aluseks võtma ikkagi artikkel kuus määrusest ning seega ma teen ettepaneku kustutada ära artikli üheksateist kaks ning põhjenduspunkti viiskümmend seitse. samuti, mis, samuti puudutab see ka profiili analüüsi ning õigus, et oma andmed oleksid pseudonüümi all kasutatud, ka see on üks oluline osa kai-, lõimitud kaitsest ning äh, samus äh, antud määruse ning eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi vaheline suhe. artikkel kaheksakümne üheksandas on praegu rohkem küsimisi kui vastusi. see säte on näide sellest, et kuidas on ebamääraselt paika pandud äh, üldine raamistik ning teatavad konkreetsed teisesed õigusaktid isikuandmete kaitse puhul. meil on eraelu puutumatust elektroonili-, eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv ühelt poolt ning teiselt poolt praegune määrus ning nad peaksid olema integreeritud paremini, ma saan, mõistan, et see on väga keeruline ülesanne, kuid meil oleks vaja, et see eristus või, või et need oleksid selgemalt paika pandud ning seitsmendaks, juba Hispaania delegaat enne mainis seda, teabevabaduse seadustikud ning äh, määrus, praegune määrus, äh, eh, ka nende vaheline vahe peaks olema selgem, eriti siis selles osas, mis puudutab teabevahetusseadusi liikmesriikides, praegu mainitakse seda ainult põhjenduspunktides, kuid eh, eh, mina tahan, et määruse ja direktiivi tekstid oleksid selgemad, see puudutab ka äh, erasektorit, kus isikutele, kodanikele peab olema tagatud, äh, tagatud läbipaistvus ning juurdepääs andmetele. ning mina äh, toetan selgitavaid ettepanekud. ning siin juba mainiti Euroopa Komisjoni rolli, siin on räägitud sellest, et komisjon on saamas väga domineeriva rolli äh, antud määruses on küll tõsi, et delegeeritud aktidega äh, jääb komisjon oma järjepidevusmehhanismile kindlaks, äh, kuid äh, sellega ei pea tegelema ainult Euroopa Komisjon, näiteks Euroopa Andmekaitse Nõukogu peaks oma sõna sekka saama ütelda enne seda, kui delegeeritud akte vastu võetakse näiteks artikkel kahekümne üheksa töörühmas räägiti seal nendest sätetest, kus pannakse paika delegeeritud õigusaktid ning on tehtud mitmeid praktilisi ettepanekuid, kuidas seda konkreetselt lahendada töö käigus ning äh, mulle seal otsustatu meeldib. järjepidevusmehhanism äh, ei ole praegu vastavuses Euroopa Kohtu kohtulahenditega ning äh, agentuuride sätted minu arvates see peamine või ühtne kontaktpunkt on teostatav ainult sellisel juhul, et selline ühtne kontaktpunkt tegutseb kui juhtiv asutus ning teise liikmesriigid, äh, andmekaitseasutused peavad saama nendega nõu pidada konkreetsete andmekaitseseaduste teemadel, näiteks nende teemadel, mida ei ole harmoneeritud. praegune määrus ei saa saja, saavutada sajaprotsendilist harmoneerimist, harmoneerimist, meile jäävad alati teatud valdkonnad nagu konkurentsivaldkond, tööhõivevaldkond, kus on vaja konkreetseid ning siseriiklikke ehm, õigusakte ning ehm, siseriiklikult me peame, eh, peab olema võimalik eh, siis konsulteerida kellegagi ning lõpetuseks kümnendaks andmekaitse asutused ning eelnev lubade andmine, eelnev nõu, ähm, eelnev ähm, nõupidamine võib viia lõpuks selleni, et meil ei ole piisavalt vahendeid mitmes liikmesriikides ning ähm, olukord, äh, olukord läheb veelgi hullemaks, kui artikkel kolmkümmend neli vastu võetakse sellisel kujul, nagu ta praegu on järelevalveasutused äh, võib nagu teise äh, järel, äh, järelevalveasutuse kohtusse kaevata, minu arvates selline võimalus ei ole hea lahendus, mina toetan nii kolmkümmend, artikkel kolmkümmend üheksa on suur samm edasi ning lõpetuseks, ehkki see määruse äh, Äh, määruse ettepanek on tehnoloogiliselt neutraalne, äh, ma äh, toetan ettepanekut, et Euroopa Parlament peaks võtma arvesse ka sunset klauslit, sellepärast et praegune maa, määrus ei jää samasuguseks kahekümneks või kolmekümneks aastaks ning me peaksime tõsiselt arvestama seda võimalust, et me hindame selle üle, aga seda samuti, et me võtame arvesse ka sunset klausli. Thank you very much, Alexander. I couldn't help noticing that. suur tänu! ja päike paistis teile otse silma, kui te kõnelesite otse näkku, nii et äh, ja kohe, kui ma olin jõudnud seda äh, mõelda, siis äh, lõimitult kaitsti teid nende kardinatega siin. järgmisena esineb meie ees Äh, Armin Tütin Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest. suur tänu, räägin saksa keeles. mul on ka äh, slaidid ette valmistatud äh, ja mul on väga kahju, et ma ei saa inglise keeles rääkida, kuivõrd aeg on nii piiratud, tegin oma ettekande, valmistasin selle ette saksa keeles, nii et ma siis ka esinen saksa keeles. Aus Sicht des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses Äh, esitan siin Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kui me räägime siin täna siis eeskätt määrusest. selle kohta me moodustasime ka selleks ekstra töörühma ja ma räägiksin eeskätt äh, töötajaskonna õigusest. ma loodan, et see tehnika siin toimib paljusid momente siin juba nimetati, eeskätt äh, härra Tiksi poolt, me ei ole küll kokku leppinud, mida me siin räägime, kuid äh, sellegipoolest, ent samas on jäänud üks punkt, millest me pole veel rääkinud. me leiame, et andmekaitse on teema, mis peab olema primaarne, igal juhul peab tema asend olema enne Euroopa siseturu vabaduste teemat. kui me räägime kahest olulisest väärtusest, siis me peaksime väärtustama andmekaitset siiski enam. Saksamaal sätestab äh, seda Saksamaa põhiseaduskohtu otsus, mis puudutas äh, rahvaloendust. mina ise olen ka Saksamaalt pärit ja tahan öelda, et andmekaitse on see, millele meie Saksamaal väga suurt tähtsust omistame. Äh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee otsus on, on sätestatud, et siseturul toimivatele töötajaskonnale tuleb tagada öö, an-, isikuandmete kaitse vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste hartale ja selle artiklile number kaheksa. ühiselt Saksa ametiühingu liiduga me otsustasime, et töötajate õigusi on vaja kaitsta ja ka ametiühingud Saksamaal on erakordselt resoluutselt määruse kui õigusliku instrumendi vastu härra Maier siin juba loetles teatud momente, härra Tiks tegi sama ja ma leian, et Äh, tegelikult enne, kui määrus vastu võtta, tuleks siiski välja selgitada, kas teatud määruste sätte, määruse sätteid on üldse võimalik siseriiklikku õigusse üle võtta. me tervitame Euroopa Komisjoni initsiatiivi, et äh, mis on suunatud sellele, et saavutatud kõrget taset ei tohi kuidagi allapoole lasta, kuid tegelikult tekib meil ikkagi küsimus, milline on siis see kohus, kuhu pöörduda, kui võetakse vastu määrus, mis alandab niisugust taset, kas tegemist on Euroopa kohtuga või on võimalik ka sel puhul pöörduda äh, Äh, riiklikusse konstitutsiooni või põhiseaduskohtusse, nagu näiteks Saksamaa Bundesgerichti poole. kui aga nüüd äh, määrust mitte vastu võtta ja võtta vastu hoopiski direktiiv, direktiiv muus, muuhulgas siis andmekaitse suhtes, seega et me räägiksime paketist, mis koosneks kahest direktiivist, siis tekiks õiguslikult hoopis teistsugune olukord kuid kui ei ole võimalik, et tegemist oleks kahte, et tegemist oleks kahe direktiiviga, põhimõtteliselt on see ju Euroopa seadusandja otsus, äh, siis äh, tahan kohe tunnistada, et meil saab Saksamaal olla erakordselt keeruline äh, nõustuda, soostuda artikli kaheksakümmend kaks sõnastusega. sellele viitas juba härra doktoriks. asi on selles, et asi on selles, et artikkel kaheksakümmend kaks on ebarahuldav kõrge taseme saavutamiseks. puhkudel, kus määruses räägitakse Eh, tervishoiu andmetes, eh, näiteks artiklis kaheksakümmend ja sellele järgnevates artiklites, siis eh, need on ebatäpselt sõnastatud. me aga väga tervitame nõusoleku andmise definitsiooni. siin me tervitame siinkohal äh, Äh, komisjoni lahendust, mis on sätestatud muuhulgas artiklites kakskümmend viis ja kolmkümmend neli. tegemist on äh, põhimõtteliselt ju äh, sõltuvusvahekorra ja mitte võrdväärse, võrdõigusliku olukorraga. ja kui see sõnastus jääb selliseks, siis siis äh, komisjoni poolt välja pakutud lahendus jääb lõpuni ebaselgeks, sest äh, äh, sõltuvusvahekorras olemasolu korral ei ole selge, kas tegelikult on võimalik nõusoleku vabatahtlikkus Äh, ma ei tea, kuidas need slaidid siin täpselt hüppavad, nüüd ma olen vist väga kaugele juba jõudnud. ah, nüüd on õige koht. ja kui me räägime ettevõtte andmekaitsevolinikust, kui me räägime lävendist kakssada viiskümmend töötajat, siis see tähendab et, et kuuskümmend protsenti töötajaskonnast jääb väljaspoole rakendusala siis andke andeks, ma tahaksin nüüd küll teada, mis on asja mõte, kui enam kui pool töötajaskonnast väljaspoole jääb. me lähtume oma analüüsis Eurostati statistikast, eh, sellest, millised andmed on Eurostatil Euroopa ettevõtete suuruse kohta. aga Saksamaal eh, jääksid ära, langeks ära või kaoks üheksakümnel protsendis, e-, üheksakümnel protsendil ettevõttest ettevõttesisene andmekaitsevolinik. nii see nüüd küll jääda ei saa. seetõttu tuleks täie selgusega öelda, et on vaja tagada ettevõttesisese andmekaitsevoliniku sõltumatus. Äh, teda tuleb kaitsta mm, vallandamise eest ka pärast seda, kui ta on oma tööülesanded täitnud, et tema öö, vallandamise kaitse kehtiks ka pärast seda, kui et tal oleks ka tagatud pidevad koolitused ja et ta ei, et ta saaks oma tööd tõesti kvaliteetselt teha. loomulikult on võimalik Äh, lävendit alandada kahekümnele isikule. võime võtta sellise lävendi, nagu see on siis Saksamaal või lähtuda sellest, millised on konkreetse siseriikliku mm, ettevõtte töötajaskonna huvid ja nende esindusorganite seisukohad nüüd erilised kategooriad nagu tervishoidu ja tervislikku seisundit puudutavad andmed, ametiühingusse kuuluvus ja nii edasi, siis ma tahaksin rõhutada, et meie seisukohalt peavad olema tervishoiulikku seisundit puudutavad andmed niisugused andmed, mida mitte mingil juhul ei avaldata, eriti siis, kui neid võidakse kasutada Äh, vallandamise ettevalmistamiseks või põhjendamiseks, samuti ei tohi levitada andmeid äh, ametiühingusse kuuluvuse või inimese äh, biomeetrilisi andmeid, inimese alkoholi või narkootikumidestide kohta puudutavaid andmeid. see on eriti oluline nüüd jätan selle slaidi vahele, mul on juba ajahädas ja tahaksin rõhutada, et meie jaoks äh, on eriti oluline, et äh, ettevõtte töötajaskonna äh, esinduste huvid ja ametiühingute huvid oleksid kaitstud, et kui artikkel viiskümmend üks näeb ette keskse äh, kontaktpunkti olemasolu, siis ei äh, tähenda see seda, et ähm, need, selline keskne kontaktpunkti oleks mingi riigi mingis kontsernis, selle kontserni peakorteris. meie meelest, et standardid ei ole praegu niisugusel tasandil või vähemalt ei ole nad niisugused kõikides liikmesriikides siis on ka oluline, et eh, ei avaldataks andmeid piiriülestes ametiühenduste juhtkondades esindatusest. nüüd minu arvates on oluline ka see, et äh, ametiühingusse kuuluvust ei avalikustataks. jätaksin vahele delegeeritud õigesaktid ja räägiksin kõige lõpuks, oi nüüd see kadus mul näpu alt ära, aga ma räägin siis nagu peast. see puudutab VKE-de privileege. me näeme seda teisiti kui äh, nii mõnigi eelkõneleja. me ei suuda aru saada, miks tehakse vahet äh, VKE töötajaskondade ja mitte VKE töötajaskondade vahel, miks see piir jookseb kahesaja viiekümne inimese juures, ei ole ju ometi võimalik, et kui töötajaid on vähem kui kakssada viiskümmend, et siis töötajate isikuandmeid ei kaitsta või kaitstakse väiksemal, vähemal määral ma leian, et ka siin osas eh, peaks komisjon oma seisukohta põhimõtteliselt korrigeerima. suur aitäh! järgmisena tahaksin sõna anda kolleeg Frederik Borgesiusele Amsterdami Ülikooli informatsioonide instituudist. ma tahaksin tõepoolest paluda, et te saaksite äh, Äh, hakkama selle kümne minuti jooksul, sest ma tahaksin rõhutada, et pärast kella kaheksateist neljakümmend viit ei ole meil enam tõlget. aga nüüd palun, härra Borgesius tere õhtust, daamid ja härrad! kell hakkab juba palju saama nii et äh, ma üritan jääda väga selgesõnaliseks ning lihtsaks, ma tulen välja kahe olulise punktiga, üks on veidi tehnilisem ning teine on tegelikult üsna lihtne äh, aspekt. niisiis, esimene asi, mis ma tahtsin välja äh, tuua, on see, et nõusoleku definitsioon või siis isikuandmete mõiste peaks olema veidi muudetud, nii et siis see Äh, need andmed, mida me kasutame isi, inimese eristamiseks, peaks jääma selle määruse äh, reguleerimisalasse, isegi siis, kui ettevõte ei taha või ei saa anda informatsioonile nime, see on niisugune tehniline punkt äh, ning ma räägin selle ka selgemalt teile lahti ning teine punkt on tegelikult väga lihtne need, sest nõuded, need nõuded, mis on praeguses ettepanekus nõusoleku andmiseks, ei tohi muutuda. ning lähme siis nüüd esimese punkti juurde tagasi, mis on natukene tehnilisem. isikuandmete definitsioon, äh, võib ütelda, et tegemist on määruses kõige olulisema definitsiooniga, sest, sest kui äh, vastasel juhul määrust ei saagi kohaldada. ma ei tea, kas te näete slaidi pealt või saate sealt lugeda välja, minu sõnum on mm põhimõtteliselt see, et see informatsioon, mida saab kasutada inimese tuvastamiseks või eristamiseks äh, mingist rühmast, peaks äh, olema ka, mm, äh, käima ka isikuandmete mõiste alla ning äh, niimoodi me saaksime ka praeguse direktiivi kaks, artikkel kakskümmend neli tõlgendamist muuta, me oleme seda juba mitu aastat nõudnud, kuid nii palju, kui mina tean, ei ole äh, siin ükski kõrgem kohus samasuguse tulemuseni jõudnud, äh, mis siis võiks seda määrust tugevdada miks ma sellise tehnilise aspekti siin välja tõin, ma toon teile paar näidet äh, selleks, et näidata, kui oluline see teema tegelikult on väga palju tänapäeva andmetöötluse tegevusest, eriti sellest, mis toimub internetipõhiselt, äh, on, viib profiili analüüsimiseni, mis on väga üksikasjalik, kuid ettevõtjad võib-olla ei taha või neil ei ole vaja selle isiku nime, selleks, et nad saaksid äh, profiilianalüüsi teha, mis oleks väga üksikasjalik, mida ei oleks võimalik, äh, mida ei olnud võimalik äh, kahekümne aasta eest veel teha, isegi siis, kui inimese nimi oli teada. tüüpi, tüüpiline näide selle kohta on näiteks reklaamikäitumine, Te võite vaadata, kus, milliseid, kuidas te inter-, internetis ähm, navigeerite ettevõtjad võivad vaadata, mida te näiteks, millistel lehekülgedel käite, nad võivad küpsiseid kasutada või neil on võimalik ka teie nutitelefonide abil seda kõike paika panna. Neid võimalusi võib ka rohkem olla, kui praegu tehnoloogia seda juba võimaldab. Need profiilid võivad olla väga üksikasjalikud, eile ma kohtusin või äh, mulle ühe, üks ettevõtja näiteks, kellega ma kokku puutusin, ütles, et neil on nagu ühe profiili see seitsekümmend tuhat ähm, detaili ma ei tahaks öelda, et selline tegevus peaks olema täiesti keelatud, kuid äh, kui äh, need profiilid jääksid äh, määrusest välja, siis ei kehtiks meil enam mitte mingisugused reeglid. kui need profiilid on aga määrusesse sisse pandud, siis on meil läbipaistvusnõuded tagatud ning samuti on ka nõusolek täielikult ähm, kaetud siin slaidil on mul üks äh, äh, pilt äh, ühest ettevõttest, nad räägivad näiteks anonüümsest profiilist, ühest isikust, nad teavad tema vanust, nad teavad, millises, millises piirkonnas nad elavad, nad teavad, kui palju nad kulutavad aastas ja nii edasi ähm, ainukene asi, mis aga puudub või mis on ära võetud siit sellest slaidilt, on selle isiku nimi. et see on siis üks nendest näidetest, mis minu arvates siin määruses peaks olema kaetud. veel üks näide selle kohta, kuidas üks anonüümne profiil võiks välja näha. kujutage nüüd ette üks turundusettevõte, kellel on äh, kasutusel nutitelefonil äh, teie koha tee asukoha määramise tehnoloogia kasutusel kui te teate seda, kus te käite selle isik, selle isiku kohta, aga te ei tea teie nime, siis, siis see ettevõte võib panna paika sellise stra-, sellise slaidi ja vaadata, kus kohas te käinud olete, seda näete siin slaidil just, millise profiili nad saavad siis teie kohta teha ning ka minu arvates peaks see siia sisse käima. ma ei tahaks seda nüüd täiesti ära keelata, kuid läbipaistvuse nõuded ning nõusoleku nõuded oleksid sellisel juhul kaetud nüüd siis oleme oma esimese punktiga juba ühele poole saanud ning tahaksin ühe üksikasja veel siin välja tuua põhjenduspunkt kakskümmend neli äh, kirjeldab just seda äh, profiili, millest ma teile just rääkisin ning põhjenduspunktis kakskümmend neli on kirjas see, et üksikisikud võib seostada öö, äh, online identifi-, identifitseerijatega, nagu näiteks küpsised, ning see võib jätta jälge neist, mida saab kasutada profiili analüüsi jaoks või profiilide loomiseks. ma olen selle põhjenduspunktiga nõus, kuid viimane lause tuleks maha tõmmata, see on segadus, segadust tekitav, see lisati sinna ainult paar nädalat enne seda, kui praegune ettepanek meieni jõudis ning see sõnastus on väga segadust tekitav selle viimase lause puhul ning mina teen ettepaneku see üldse maha tõmmata siit. see oli siis minu tehnilisem punkt. siis see need isikuandmed, mida on võimalik tuvastamiseks kasutada või eristamiseks kasutada, see peaks käima siia määruse alla. ning me oleme see ka põhjenduspunkt kahekümne nelja kohta sama juba mitu korda öelnud ning teiseks ma tahaksin öelda, palun jääge nõusoleku nõuete juurde, mis siiamaani on jõus. nõusolek peab olema vabatahtlik, konkreetne ja teadlik ning samuti nõusolek peaks väljendama isiku soove ning see oleks täielik nõusolek, kuid ma tean, et mõningal korral äh, on öeldud ka seda, et vaikimisi nõesolek, nõusolek on nõusolek või seda peaks interneti teel pidama pea, enamasti nõusoleks. minu arvates ei tohiks see siia määrusesse sisse jääda, me, need vanad nõuded peaksid äh, jääma paika ning äh, veebileheküljedel olevad sellised äh, väikeses kirjas olevat klauslit, äh, kus on kirjas, et pärast klikkimist olete te nõus meie uute muudetud tingimustega. ka see praeguses määruses äh, ei saaks ja ei tohiks, ähm, ei tohiks, ei tohiks sisse sinna tulla, palun jääge tingimuste juures samadele alustele, nagu te enne olite ning põhjenduspunkt kakskümmend kuus räägib sellest, seal on kirjas vaikimisest või tegevusetusest, et need ei ole nõusolekud, palun jätke see sinna nii, nagu ta praegu on ja nii ta peaks ka olema. nii et kokkuvõtteks esimene punkt oli veidi äh, keerukam, need isikuandmed, mida on võimalik inimese eristamiseks või tema jäl-, jälitamiseks, äh, ka need peaksid olema selle määruses äh, mõiste reguleerimise alal ja see peaks sinna jääma ning teine asjaolu, mis ma tahtsin välja tuua, palun ärge alandage seda piir, seda lävendit, mis teil praegu on nõusoleku tingimusteks, see peab olema väga öö, ähm, konkreetselt piiratud, nii et kui meil täna ei ole siin paneelis võimalik sellest pikemalt arutleda, siis ma olen valmis meili teel teie küsimustele vastama, aitäh! Uh, much, Frederick, for... aitäh, Frederik! tänan meie kõigi poolt. nüüd on meil siin mõningad inimesed, kes soovivad küsida teilt küsimusi. nii et Saksamaa Bundestagist Konstantin Vannats, palun, kaks minutit täpselt. aitäh, aitäh ettekannete eest, lühidalt kõigepealt tahaksin sõnaselgelt öelda, et me tervitame seda, et üldmäärus puudutab ka väljaspool Euroopa Liitu asuvaid ettevõtteid. see on just silmas pidades nõndanimetatud sotsiaalvõrgustikke ja muuhulgas ka Facebooki tõepoolest erakordselt vajalik ja oluline ja sellega seoses tahaksin küsida härra Tiksilt, kuidas teie, härra Tiks, äh, suhtute see juba praeguseks sõnastatud äh, ana-, äh, profiili koostamise reeglistikku? nüüd ma tahaksin teha ettepaneku, et me koguksime kõik küsimused kokku ja vastaksime neile korraga. järgmine küsimus, härra Gerald Reinbach suur aitäh. kõigepealt tahaksin öelda, et ka mina olen seisukohal, mida siit juba on korduvalt esinejad välja öelnud, et silmis, silmas pidada ähm, andmesubjekti huvide kaitset, siis on oluline, et äh, see oleks tagatud ka kapitali ja inimeste vaba liikumise puhul ma leian, et inimese väärikus peab olema puutumatu ja mitte ettevõtluse kui tegevus. teiseks tahaksin öelda, et öö, äh, äh, kaebuste esitamine muuhulgas ametiühingute pool peaks olema võimalik eeskätt siis, kui me räägime profiili koostamisest ja profiili analüüsist iseäranis, kui see profiil on väga paljudele ligipääsetav. ja ma tahaksin seoses sellega küsida, kuidas te näete oma poolt tutvustatu tulevikku, neid arenguid. varem selgitati meile, et nüüd identimisse enam üldse ei sisalda, kuid nüüd on uus ärimõte, ärimudel näeb seda aga tegelikult ette. ja ma tahaksin nüüd teada, kui me räägime pseudonümiseerimisest või öö, ähm, anonümiseerimisest, siis kas see on öö, Äh, ülaltoodud silmas pidades see instrument, mida saaks sätestada ja et saaks sel juhul ka andmesubjekti huvisid tõepoolest kaitsta. viimane moment, et kui me räägime artiklist kaheksakümmend kaks, siis peab tõepoolest olema Euroopas sätestatud see, et arvestatakse Euroopas valitsevaid erinevaid sotsiaalseid ja tööhõive tingimusi seda, et erinevates liikmesriikides on erinev tööõigus. andke andeks, ei ole ju ometi võimalik, et me võtame määruse, mis sätestab ainult põhisuundumuse, ent igas teises liikmesriigis öö, tegelikult rakendatakse sellest põhisuunast kõrvalekaldumisi Äh, Saksamaal on võimalik äh, alati äh, nõudmisi karmistada ja sellist lahendust ma tegelikult ka mm, toetaksin selleks, et mitte olemasoleva ettepaneku najal neid tingimusi lõdvendada. suur aitäh! ja nüüd saab sõna Poola seimi esindaja, palun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 riiklikud äh, õigusloojad saavad Euroopa õigust äh, kasutada sellisel juhul, kui see on kasulik äh, töötajatele või üksikisikutele. vastasel juhul loome me tööd juristidele. parimad reeglid, mis on olemas juba meil riiklikul tasandil, kui nad on paremad ning määrusest öö, määrusest rangemad, siis nad peaksid äh, olema ähm, eelisseisus, nii nagu professor juba ütles, ning see ei ole ka äh, Euroopa Liidu põhimõtetega vastuolus, äh, sellepärast et kui me mõtleme töösuhetele, siis me ei saa vähendada töötajate kaitset, vaid me peame seda pigem tõstma, aitäh. suur aitäh, kaks sõnasoovijat veel, palun võtke ennast kokku, rääkige tõesti lühidalt annan sõna Hispaania sotsialistide esindajale ja seejärel proua Sippelile, palun. sõna on Patet Lamanjal. suurepärane, see oli väga huvitav praegu, sisu, see arutelu oli sisuliselt väga huvitav, väga huvitav oli kuulda ka, milline on sakslaste eh, lähenemine tahaksin öelda midagi nüüd selle kohta, millel peatus juba proua Mann. siin te rääkisite eraelu puutumatusest ja sellest, kuidas see on seotud sotsiaalvõrgustikede ja mida te siin esindate ja kuidas seda olukorda saaks siin parandada ja täiustada. mina arvan, et see kõik ei saa toimuda automaatselt ma arvan, et me peame lähtuma eh, kehtivast praktikast, eh, lähtuma vaiksätetest. ma arvan, et see on oluline ka kasutajate jaoks, eh, kellele on vaja tagada suurem õiguskindlus. teiseks, mind see väga huvitas ja sellest ka siin räägiti, eeskätt peatus sellel sotsiaal öö, komitee esindaja, kes rääkis ka eh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest ja lävendist kakssada viiskümmend inimest, eh, mis tähendab praktikas eh, seda, et enamik töötajaskonda oleks nüüd sellisest lävendist hõivatud ja nendes ettevõtetes ei oleks tagatud andmekaitsevoliniku tegevus samas näiteks kui meil on väike erahaigla, kus töötab ainult viis töötajat ja äh, nende suhtes võib-olla niisugust äh, andmekaitset ei teostata ja niimoodi võidakse laiali rääkida äh, tundlikke isikuandmeid kui nüüd rääkida sellest, millel peatus Amsterdami esindaja, siis tahaksin rõhutada, et ta tutvustas väga palju huvitavaid ja huvipakkuvaid seisukohti, mis puudutab töötajaskonda. ja nüüd proua Sippel. kui me räägime, et nõusoleku andmine töövõtja äh, puhul on selline säte, mis peab tingimata ära langema, sest niisuguse nõusoleku äh, andmine võib sageli olla töötajale, töövõtjale kahjulik. töövõtja ei julge keelduda, ta ei söanda, sest ta kardab, et keeldumisest võiks talle tekkida ebasoodne olukord. kui me räägime bürokraatia vähendamisest, siis on see hädasti vajalik, samuti ei saa me sugugi rõhuda sellele, et me peaksime kulusid suurendama. iga kord, kui tehakse uus ettepanek, siis tõstatakse see küsimus ma tahaksin teada, et miks keegi ei räägi eh, sellest, et eh, sellest äh, kulude kasvust ja mm, halduskulude suurenemisest võib tõusta ka tulu äh, kodanike jaoks, sest ma tahan, et mina oleksin kaitstud. ma tahaksin, et kui mina lähen poodi ja maksan kaardiga, Äh, siis, et äh, seal varjatult ei võeta, võetaks minult nõusolekut, et minu isikuandmeid levitatakse. ma tahaksin teada, äh, millistel tingimustel ma oma andmeid avaldan. see mind kõik huvitab. järelikult mind pidevalt kontrollitakse ja seetõttu ma leian, et bürokraatia äh, huvides, kui tööd, minu kaitse huvides ei oleks bürokraatia siin sugugi liiast. me peaksime sõnaselgelt ütlema ja sellest paar korda siin oli ka täna ju juttu, et andmekaitse võib luua ka konkurentsieelise andmekaitse ei ole mitte ilusa eh, ilmateade, mida me korrutame siis, kui päike paistab, vaid et andmekaitse on eh, Euroopa kodanike põhiõigus ja andke andeks, see on eh, ka kallis, see on loomulik, et see maksab meid ei takista ju miski eh, pidevalt oma kodanikele teatada, et nendel peavad pidevalt tõusma kulutused ja sisuliselt nende reaalpalk väheneb, siis tegelikult on viimane kell, et me tagaksime neile ka eh, soodsad tingimused vähemalt isikuandmete kaitse osas. suur aitäh! nii, nüüd on meil siis võimalik vastata küsimustele, te ei pea kõikidele küsimustele vastama, ainult nendele, mis teile olulised on. me alustame siis vasakult ning liigume paremale, palun ma vastan ühele küsimusele, sellele küsimusele, mis tulevikus saab ning äh, kui ma nüüd õigesti ei kuulnud seda küsimust, võime pärast seda arutada edasi. mulle tundub, et te rääkisite äh, sellest, et üksikisikust äh, ning tema ähm, nimetab profiilist, mis sellest tulevikus saab. kui me räägime praktikast, mitte aga seadustest, siis on normaalne, et sellised profiilid muutuvad täiesti tavaliseks, vähemalt siis, no ma arvan, et kümne aasta pärast, kui me mõtleme tehnoloogia arengule, siis see saab olema valdavaks osaks andmetöötluses, pärast äh, ning äh, mis aga puutub äh, seadustesse, siis mulle tundub, et me peaksime jääma lihtsa määruse juurde, eriti ju selles osas, mis, kui me paneme sinna sisse see isi-, üksikisikute või profiilide eristamise. me peaksime tagama selle, et, et, et, et nende sissepanemine siis aitaks meid edasi andmekaitse vallas. Äh, ma tahaksin vastata Poola seimi saadikule, ma loodan, et minust valesti see euro üle-euroopaline reeglistik oleks selline, mis kehtiks kogu Euroopas, kuid see kõige ke-, oluline seejuures on see minu jaoks, et teatud liikmesriikides, kus juba kehtivad rangemad reeglid, et äh, neid ei lõdvendataks ei ole ometi võimalik, et Euroopa Liidu äh, määrus lahjendab äh, siseriiklikku õiguskorda, siseriiklikku õiguskaitset. see viiks aga selleni, et ju ühel päeval, et liikmesriikides öeldakse, milleks meile see Euroopa Liidu öö, ähm, määrus ja kui äh, peatuda sellel, mida ütles Hispaania saadik, siis ma leian, et äh, Euro-, äh, Saksa Liitvabariigi siseriiklik õigus äh, sätestab ähm, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul erinevad lävendid ja niisugust üldist lähenemist kakssada viiskümmend üles-alla, kakskümmend üles-alla isikut, ähm, niisugust ei ole, see lähtub alati ettevõtte spetsiifikast ja kui me räägime äh, Austria näitest, siis äh, on terve rida reegleid, mis äh, kehtivad äh, konkreetsete ettevõtete puhul. tänan! Um, just, uh, that... tahaksin mainida seda, et tõlgel peab praegu lõppema, tõlgid lõpevad, nii et me läheme edasi inglise keeles. nii et teie olite siis viimane, kes sai veel tõlke